ja guten Morgen. tere hommikut, lugupeetud daamid ja härrad. mina võin äh, täna meie koosolekut juhatada ja pean meie esinaise proua Hübneri nimel äh, vabandama, kes äh, paraku transpordi põhjustel ei ole veel siia jõudnud, aga kindlasti hiljem meiega liitub ja meil on täna siin ka äh, külalised äh, kohal, John Cummonsi äh, külalised. tema on Kagu-Iirimaa kohaliku omavalitsuse esindaja, tere tulemast teile! samuti on meil Saksimaa parlamendi Euroopa Komisjoni esindajad siin mul on väga hea meel tervitada ka teid siin külaliste hulgas ja suur tänu, et osalete täna meie koosolekul. peale selle on mul eriti hea meel, et tänase ennelõuna põhimatadoor on ka kohale tulnud. meie regioonide poliitika äh, volinik äh, härra Johannes Haan on tulnud siia, suur tänu, et olete siia tulnud meie koosolekule meie soovime teiega arutada mõningaid küsimusi, kusjuures ma usun, et Euroopa Parlamendi seisukohaga te võite üldises mõttes siiski rahul olla, näiteks Sanchez'i raportiga või siis ka meie raport struktuuripoliitika tuleviku kohta peale aastat kaks tuhat kolmteist samas ähm, meid loomulikult huvitaks see, mida teie arvate parlamendi seisukohtadest ja meil on hea meel kuulata teie selgitusi ja peale seda on meil kõigil võimalus kaasa arutada. palun, härra volinik. suur tänu tänase kutse eest osaleda äh, siin teie komisjoni koosolekul. ajaliselt oleks muidugi parem olnud, kui me oleksime saanud rääkida ka samaaegselt finantsraamistikust, aga paraku on selleks veel liiga vara, aga ma arvan, et mis puudutab sisulisi perspektiive, siis siin on terve rida küsimusi, mida me saame arutada. ja ma arvan, et me peaksime seda võimalust ka üheskoos kasutama ma sooviksin tänada kõiki raportööre, kes on äh, koostanud raporteid viimastel kuudel ja sooviksin tänada ka sind, äh, Markus, raporti eest, mis käsitleb regionaalpoliitika tulevikku. ma lugesin seda väga suure hoolega, ka minu äh, kolleegid lugesid selle väga suure tähelepanuga läbi, me jälgisime ka arutelusid parlamendis, sellepärast et tegu on siiski väga olulise panusega komisjonisisestele aruteludele, mis käsitlevad ühtekuuluvus- ja regionaalpoliitika, poliitika tulevikku. sest me näeme siin teatavat paralleelsust ja tegu on veel äh, tööprotsessiga. järgneval nädalal äh, komisjon tegeleb siis ka ähm, mitmeaastase finantsperspektiivi eelnõuga me kahekümne üheksandal või kolmekümnendal juunil teeme ka vastavad ettepanekud, me ei usu, et makroökonoomilised äh, olukorrad liikmesriikides eriti muutuksid, me teame, et liikmesriikides seisavad ähm, see ees ka väga keerulised eelarvete läbirääkimised ja seetõttu meil on äärmiselt vaja ka Euroopa Parlamendi toetust siinkohal ja meil on vaja ka regioonide toetust. ühes asjas me peame olema ka ühel nõul, et kui me soovime regionaalpoliitikat teostada ja ähm, sellist regionaalpoliitikat, mis vastaks ka nendele kõrgetele eesmärkidele, eh, mida mainiti ka teie raportites, siis me vajame ka teataval määral adekvaatset eelarvet, mis vastaks nendele kõrgetele eesmärkidele. varasügisel äh, septembri lõpus, ma arvan, vastavalt eelarve ettepanekule tegeleme me ka ettepanekutega, mis puudutavad erinevaid äh, määrusi äh, ühtekuuluvuspoliitika kohta ja me teeme komisjoni poolt ka oma ettepanekut äh, selle kohaselt ja me soovime siis kõik erinevad aspektid ka kaasata. üks üldine määrus tuleb ja see käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi, Ühtekuuluvusfondi, tuleb määrus Sotsiaalfondi kohta ja lõppude lõpuks ka territoriaalse koostöö kohta ja me loodame teie abiga läbirääkimised ähm, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta lõpuks, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta alguseks lõpetada ja seda soovi te olete ka oma raportites väljendanud. ja me peaksime ka olemasolevast perioodist omad järeldused tegema ning need viivitused, mis on tekkinud rakendamisel, ähm, neid tuleks vältida. ja selleks enne esimest jaanuari kaks tuhat neliteist äh, peaksime me võimalikult äh, kõik tööd äh, lõpuni viima, nii et kõik liikmesriigid, kõik regioonid saaksid äh, oma tegevuskavade raames kõik investeeringud ja vahendid kokku leppida, sellepärast et läbirääkimised algavad nüüd mitteametlikus vormis äh, juba aasta alguses. aga lõpptulemuseni me jõuame alles siis, kui meil on olemas ettekujutus lõplikust äh, finants- ja õiguslikust raamistikust ja seetõttu on oluline, et meil enne uue perioodi algust oleks piisavalt aega ka nende tööde rakendamiseks, sellepärast et ma arvan, et see on kõikide huvides, et esimesel jaanuaril kaks tuhat neliteist me saaksime viivitamata alustada sujuvalt uue perioodiga ja see on ka meie kodanike ja meie regioonide huvides. peale selle töötame me teiste direktoraatide kolleegidega äh, välja ka strateegilist raamistikku kõikide tõukefondide jaoks ja sellega me soovime siis lõpuni jõuda selle tööga aasta lõpuks, kui teeme ka vastavad ettepanekud. ja meie sisearutelud ei ole veel äh, lõppenud selles osas, kuid ähm, ma arvan, et komisjoni vastav ettepanek äh, peaks esitletama äh, kaasseadusandjatele siis aasta lõpuks. just siinkohal tuleb arvestada ka selle strateegilise raamistiku kõikehõlmavusega ja seetõttu on oluline, et kaasseadusandjad ähm, selle omaniku põhimõtte alusel ka sellesse töös äh, kaasataks samuti on oluline siin kontekstis Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend, siin osas on ka oluline ähm, investeeringud, äh, äh, investeeringute peegeldamine ka vastavates projektides ja siinkohas me peame siis ka vastavat kooskõlastustööd tegema projektide prioriteetide ja finantsvahendite vahel. siinkohal meie jaoks on äärmiselt oluline Glen Quinniga koostöö selleks, et võimalikult suurt sidusust äh, saavutada ähm, tõukefondide ja teie strateegilise raamistiku vahel siin, et tõesti tagada võimalikult hea innovatsioon, et innovatsiooni äh, ülekanne tõesti kanduks äh, teadusuuringutesse ja sealt edasi regioonidesse, regionaalpoliitikasse. ja siinkohas on meie huvide keskmes loomulikult VKE-d ja ma tean, et teie kojas oli äh, väga äh, põhjalikult arutatud ka selliseid küsimusi, mis on suurt huvi pakkunud ka meile ja loomulikult ka minule. ja ma tean, et väga palju kriitikat ka tehti, aga see ei ole minu jaoks väga negatiivne, kui tegu on tõesti konstruktiivse äh, aruteluga ja see puudutab siis vahekategooria sisseviimist äh, regioonide jaoks, äh, mis puudutab siis neid ülemineku piirkondi, kus SKT ulatub seitsmekümne viiest kuni üheksakümne protsendini Euroopa Liidu keskmisest. ja ma leian, et see ettepanek kõlab väga mõistlikult ja me peaksime seda kaaluma. nüüd, mis selle eh, idee taga peitub? meil on Euroopas piirkondade raames suhteliselt positiivne areng tuntav, kui me võtame SKT ühe kriteeriumina selle aluseks, hindamise alumiseks. peale selle on terve rida regioone, kes peaksid edasi arenema, kes peaksid järele jõudma Euroopa Liidu äh, keskmisele tasemele. ja seni oli meie äh, selline äh, põhikategooria, kategooria, kus põhimääraks oli seitsekümmend viis protsenti, see tähendab, et need regioonid, mis jäid selle määra alla, olid nii-öelda lähenemispiirkonnad ja, ja need piirkonnad, mis, mille SKT määr oli rohkem kui seitsekümmend viis, olid siis juba konkurentsipiirkonnad. ja siin on vastuolu juba selles, et suhe on üks kümnele piirkondade arvus siin teispool piiri nii-öelda. ja kui me hakkame siin nüüd äh, etapiviisiliselt äh, edasi liikuma, kui me võimaldame lähenemispiirkondadel äh, konkurentsi piirkondadeni arenda, areneda ja, ja üritame seda võimalikult ähm, sujuvalt teha. ja kui me, kui arvatakse, et kui sellest seitsmekümne viie protsendi piirkonnast äh, välja arenetakse, et siis ei ole veel tegelikult sugugi eesmärgini jõutud, siis äh, sellisel juhul me peame olemasolevaid protsesse edasi viima ja saavutusi, olemasolevaid tulemusi kindlustama. peale selle on ka neid piirkondi, kes ei ole kunagi olnud allpool seitsmekümne viie protsendi määrast, aga ei ole ka kunagi jõudnud ülespoole üheksakümne protsendi SKT määrast. siin on oluline mõelda ka nende kodanike heaolule ja jõukusele, ning me peame äh, võrdlema nende olukordaga nende piirkondade elanikega, kes äh, on arenemas äh, nende SKT määrade poole. aga kui nüüd kuuekümne protsendi pealt jõutakse seitsmekümne, seitsmekümne viie protsendini, siis eh, siin on tegu piirkondadeni, mis teevad arenguid väga kiiresti, ka edasi kaheksakümne viielt üheksakümnele protsendile ja selliseid kiireid arenguid tuleb ka toetada. niisiis, eh, selline Äh, on meil ka selliseid piirkondi, mille, mis on jõudnud kaheksakümne kahe protsendini, või ma toon ühe äärmusliku äh, näite, näiteks Londoni City, kus äh, selleks määraks on kolmsada kakskümmend protsenti. nii et me peame vaatama, kuidas piirkondi stimuleerida seda arenemisprotsessi kiiremini läbi viima ja mispärast. meil on siin kaks olulist eesmärki sest me teame, et paljud piirkonnad ei ole selles raamistikus veel oma eesmärkideni jõudnud. me teame, et meil on olemas ka äh, lõhed ja väga suured erinevused piirkondade vahel ja neid tuleb kõrvaldada ja seetõttu me peame ka ülemineku piirkondade, piirkondade tegevust toetama ja teiseks eesmärgiks on olla Euroopa Liidus selleks vahendiks, mis äh, toetab ka äh, Euroopa suurprojekte, mis on kirjas ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias. et see on just regionaalpoliitika eesmärgiks, et me siin tegutseme äh, kõikehõlmavalt äh, ja see puudutab ka näiteks äh, võitlust vaesuse vastu, taastuva energia edendamist, erinevaid toetusmeetmeid, tööhõive parandamist ja nii edasi ja nii edasi nii et kui te vaadat-, vaatate eh, siin neid põhiandmeid üleminekupiirkondade osas, siis on äh, kohane selles olukorras ka vastavat abi eh, osutada, nii et me saaksime nende arenemisprotsessi eh, ka toetada, sellepärast et konkurentsipiirkonnad ju ei jää ka seisma oma tulemuste juurde, vaid nemadki arenevad edasi. ja seetõttu minu meelest on rohkem kui õigustatud, et me siin seda arenemisprotsessi, edasijõudmisprotsessi toetaksime ja kõiki neid, kes arvavad, et selline tegevus on lisakuludega seotud, sooviksin teile veel selgitada, et me peame tegema eel, vahet eelarve ja poliitika kontseptsiooni vahel. poliitilise kontseptsiooni raames e-, esindan mina seda arvamust, et meil peaks olema just selline arhitektuur olemas ja et vahendite ümberjagamine peab äh, tagama nende üleminekupiirkondade äh, arengu finantseerimiseni. nii et ükskõik, millised on äh, meie andmed eelarvetes, sel, nende vahendite raames peavad olema ette nähtud ka vahendid nende üleminekupiirkondade toetuseks nii et äh, nende piirkondade esindajad, parlamendiliikmed, äh, keda see puudutab, siis äh, teie piirkonnad saaksid rohkem vahendeid, kui meil oleks ka ülemineku piirkondade kategooria. kui aga neid, seda kategooriat ei ole, siis ei saa ka need piirkonnad neid vahendeid. nii et siin on tegu ikkagi vahendite eraldamise suur mahuga just sellele uuele kategooriale niisiis, oluline on teha vahet eelarve ja poliitika kontseptsioonidel. siin on tegu tasakaalu saavutamisega erinevate huvide vahel ja siin me esindame ka regioonide huve ning me ei tohiks ka unustada daamid ja härrad, seda, et see poliitika puudutab kolmekümmend miljonit ähm, kodanikku, kes saaksid kasu selle, sellisest uuest kategooriast. meil on kindlasti veel võimalusi palju arutada seda küsimust ja ma olen ka meelsasti teie käsutuses kui selliste arutelude jaoks. ma sooviksin kolleeg Stavrakakist, ähm, Sanchez-Smitši ja härra Piiperit tänada äh, eelnevate kuude, nädalate raportite, arvamuste eest. me näeme, et te olete väga palju toetanud äh, meie tehtud tööd ja see on ka meie tööde aluseks. ja mul on hea meel nüüd kuulata teie arutelu siin ja ka ülehomme täiskogu istungil, aitäh! suur tänu, Johannes Haan teile, härra volinik. meil on nüüd terve rida sõnasoovijaid. kõigepealt saavad sõna koordinaatorid. sa rääkisid sellest, et me oleme mõistliku kompromissi saavutanud, aga minu meelest hääletamine toimub alles neljapäeval täiskogul ja seetõttu mind tõesti huvitab kas me tõesti kompromissini jõuame ja seetõttu ma leian, et see vahekategooria, uue kategooria küsimus ei ole veel päris läbi arutanud, aga ja mul on väga palju arvamusi endal selle kohta, aga kuna ma täna pean koosolekut juhatama, siis ma olen natukene tagasihoidlikum ja kõigepealt saab äh, Lambert van Nistelrooy Rahvapartei koordinaator sõna, palun äh,. suur tänu. jah, mul on täna äh, äh väga hea meel siin oma rollis esineda nüüd, mis puudutab neid üldiseid määrusi ja kõiki neid määrusi, mida te mainisite, ka sihtala äh, kolm, siis ma loodan, et te lisate sellele ka ootused strateegiline äh, raamistik, et äh, seda ähm, käsitletakse kaasotsustusmenetluse raames ja mul on selle üle väga hea meel, ka meie esinaine proua Hübner edastas teile vastava kirja. sellepärast meie jaoks on oluline, et erinevad fondid ühes raamistikus äh, koostööd teevad ja, ja sellel on oluline äh, sõnum ka nendele projektidele, mida Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia all hakatakse läbi viima ma sooviksin ka rõhutada, et et äh, näiteks kui me vaatame seda, mis äh, regioonide komitees toimub, siis me näeme, et seal väga paljud projektid ei ole sugugi regioonidega äh, läbi arutatud, ka Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiat ei ole nii palju arutatud piir-, regioonidega see puudutab ka äh, eelarve läbirääkimisi, kuid siin on kõik ikkagi tähelepanu keskmes peavad olema äh, piirkonnad, äh, liikmesriigid ja me peame vaatama, kuidas me saame seda kõike üheskoos läbi arutada, koordineerida, nii et oluline on hea et partnerluse lepingud või territoriaalsed paktid, mis iganes vormis sellised kokkulepped peaksid olema. nii et suurepärane, kui need määrused sellises vormis tulevad ja meie äh, äh, prioriteetseks aruteluks äh, Euroopa Parlamendis sel nädalal on ka regionaalpoliitika ja ja ma pean ütlema, et me oleme suhteliselt positiivselt häälestatud teie ettepanekute osas. nüüd, et tulla tagasi selle vahekategooria juurde. aga meil on väga vähe infot äh, me saame siit natukene, sealt natukene infot. ja viimasel ajal on meil äh, ka toimunud erinevaid äh, arutelusid koos teiega, loomulikult menetlus on küll mõnevõrra kiirenenud, aga kui me räägime siin nüüd üleminekuprotsessist äh,, siis ma ütleksin, et siin on oluline väga hea ettepanek selles osas ja ka ma ei ole sellist ettepanekut äh, mustvalgelt kirjas äh, näinud ja, ja poliitikas on selliste küsimustega väga keeruline siis tegeleda. ja kompromiss on seotud ka faktiga, et selline, sellisel uuel kategoorial ei tohiks olla ka äh, mingisuguseid kõrvalmõjusid sellepärast, et näiteks teie toodud Londoni City kõrval on ka selliseid piirkondi, mis ei jõua isegi sihtala kahe kriteeriumidele lähedale. ja mõned liikmesriigid võivad siis öelda, et meile nüüd aitab solidaarsusest Euroopas, minul oleks sellest küll väga kahju, aga ma tean, et mõningates liikmesriikides sellises äh, suundumused on ja sellisel juhul on tõesti väga kahju, kui me kaotame ka sihtala äh, kaks eesmärgid. ja ja sellisel juhul me peame ka vaatama, et ükski nendest sihtaladest, ei esimene, teine ega kolmas, eh, ei saaks negatiivselt mõjutatud uuest eh, kategooriast. nii et kuni meil ei ole veel vastavat otsust, eh, siis me peame vaatama mm, kõiki olemasolevaid fakte. ja ma leian, et lühiperspektiivis niipea, kui finantsraamistik ähm, Euroopa Komisjoni ja härra volinik Levandovski poolt äh, äh, esitletakse, et siis me peame vaatama, kuidas see raamistik sobib, äh, sobib praeguste kategooriaalaste ettepanekutega, kas seal on ka veel mingisuguseid lisavõimalusi sihtallale kaks ja, ja milline on tema milline on tema seos ka ühtekuuluvuspoliitikaga, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia suurprojektidega ja ka kõikide muude valdkondadega, mida, mis selle alla käivad. nii et me peame siis ka peale puhkust vaatama, kuidas me selles finantsraamistikku mahume oma ettepanekutega. ja lõpetuseks meie äh, naabruspoliitika äh, analüüs. me näeme, et äh, seda kasutatakse, rakendatakse demokratiseerimise, demokraatlike jõudude toetamiseks Põhja-Aafrikas, Valgevenes ja muudes sarnastes riikides selleks, et aidata sealsete inimeste elu, aga aga mis puudutab äh, ülepiirilist koostööd, siis äh, siin ei ole asjad sugugi korras ja, ja me ei näe, et asjad siin paraneksid. ja me näeme, näeme endiselt, et äh, näiteks piirkonnad, mis peaksid tegema keskkonnaalast koostööd, tegelikult seda ei tee. nii et te peaksite ka vaatama, kas äh, see on tõesti positiivne, et regionaalpoliitika fondist äh, vahendeid suunatakse ka naabruspoliitikasse või me peaksime kuidagi teisi, teisiti neid vahendeid haldama? sest äh, siin on tegu vägagi suurte summadega, aga tulemused ei ole suhtel-, ei ole eriti nähtavad, nii et me peaksime ka selle vahendite jagamise üle vaatama, suur tänu! suur tänu ja Konstantsa Kreel, palun! suur tänu, Markus. suur tänu, härra volinik. Te äh, arutasite kahte kõige olulisemat äh, punkti äh, juba väga põhjalikult, nimelt millised määrused tulevad ja, ja ka Riiga raportis me ka rääkisime sellest vahekategooriast, mida teiegi väga põhjalikult arutasite ja me loodame, et neljapäeval täiskogu juba teist korda kinnitab teie ettepanekut, sellepärast et mina leian, et selline vahekategooria on väga oluline. see on tähtis paljudele regioonidele Euroopa Liidus. aga ma sooviksin rääkida veel kahest aspektist. kõigepealt, kas komisjon on jõudnud otsuseni, ka eelarve äh, ettepaneku osas, mis puudutab investeerimisfondi ja äh, mis puudutab ka sektoriaalset lähenemist äh, ühtekuuluvuspoliitika raames ja teiseks, te rääkisite väga põhjalikult ka teadusuuringute peadirektoraadi tööst aga te ei rääkinud sellest, kuidas peadirektoraat teeb koostööd Kalandusfondiga, Maaelu Arengufondiga, et kas äh, määrus näeb ette ka siin äh, nende mõlema poliitikavaldkonna suuremat äh, sidumist ühtekuuluvuspoliitikaga ja ma usun, et nendel küsimustel on ka suur mõju eelarve aruteludele ma just kuulsin, et teist sammast põllumajanduse poliitika osas soovitakse vähendada, et seal üritatakse seda siduda ühtekuuluvuspoliitika valdkondadega ja sellest võivad tõusetuda mõningad probleemid. selle kohta ma sooviksin infot saada ja nüüd veel üks kommentaar. eelmisel nädalal oli mul hea meel olla ähm, delegatsiooniga Inglismaal, rääkides seal baroness Hemnessiga, kes Äh, tegeleb regionaalfondidega Inglismaal ning tema rõhutas, alati, et me peame vahendeid äh, säästma ja sihtala äh, kahele ei tohi üldse veel vahendeid eraldada. et võib-olla ja, ja teisalt siis nõuti jällegi rohkem vahendeid sihtala kahele juurde, nii et võib-olla me peaksime sedagi arutama. suur tänu ja nüüd liberaalide nimel Mihhail Toiler, palun. suur tänu, härra esimees, lugupeetud härra volinik, lugupeetud kolleegid. raportites on välja toodud terve rida muresid, mis on olulised ka liberaaldemokraatidele, eelkõige mis puudutab rakenduspõhist toetust, mis on ette nähtud VKE-dele ja see on seotud ka tehnosiirdega koostöös kõrgkoolidega. ja me oleme siin leidnud ka vastava äh, ettepaneku, äh, nimelt et äh, struktuurifondid peaksid tagama ka üldmajandusliku olukorra stabiliseerimisega peale kriisi ning siin on väga oluline osa ka kõrgkoolidel ja tehnosiirdel, nii et ma leian, et see on äärmiselt oluline ja me ka konsensus on saavutatud ähm, ka ülefraktsiooniliselt. nüüd praeguse arutelu raames, nii nagu härra Lambert van Nistelrooy juba ütles, on oluline selle vahekategooria küsimus. et kui me vaatame seda puht äh, teoreetiliselt, äh, siis see ettepanek on äh, vägagi sarmikas seal on tegu ja nägu. et need piirkonnad, mis praegu on eh, edasi jõudnud, eh, nad saavad veel eh, toetusi, aga ka need piirkonnad, mis on majanduskriisi tõttu allapoole langenud, et ka neil oleks veel võimalus tagasi areneda sellele tasemele, kus nad olid. ja seetõttu Ühtekuuluvusfond peaks siin makroökonoomilise stabilisaatorina äh, tegutsema. aga makroökonoomiline äh, stabiilsuse poole pealt oleks sellisel vahekategoorial äh, täiesti mõte olemas aga meie jaoks on oluline, eh, kui paljusid piirkondi see puudutab ja mis see maksma läheb ja siinkohal ma toetan härra Van Nistelrooid, et oleks tõesti suureks abiks, kui meil oleks ka dok-, doku-, dokument olemas, kus me näeksime ka vastavaid arvutusi, kalkulatsioone ja seetõttu, härra volinik, minu konkreetne küsimus teile, kas see on õige, et umbes nelikümmend regiooni oleks sellest sellest äh, puudutatud, me oleme kuulnud jutte, et see läheks maksma umbes üheksa miljardit eurot lisaks, aga ma ei ole leidnud mingit tõestust nendele arvet, arvudele, et kas teie võite meile lisainfot anda selle kohta? ja kui suur on nende piirkondade arv täna, mis jäävad need ähm, vana sihtala üks äh, kriteeriumid jälle. ja siis sooviksin rääkida veel ühest äh, punktist. Te teate, et koostasin raporti ähm, vahendite kasutamissuutlikkuse kohta ja meil on olnud ka juba vastav ähm, arvamuste vahetus. ja me näeme, et haldussuutlikkus on tõesti kiirenenud, kuid sellegipoolest on piirkondi, kus on väga suuri probleeme tekkinud sellega. ja seetõttu me peame ka vaatama, milline on piirkondade võimekus ähm, vahendeid kasutada, näiteks proua Kresle eelarve kontrolli komisjonist ähm, uuris asja Lõuna-Itaalia ühes piirkonnas ning seal äh, ametnikud ütlesid, et sealne vahendite mm, ärakasutamise võimekus on vähem kui seitse protsenti. et kas teile on ka vastavad arvud äh, tuttavad ja kas äh, te näete ka võimalust meid rohkem teavitada nendest äh, määradest, mis puudutavad siis vahendite kasutamise võimekust suur tänu! suur tänu, ma annaksin nüüd sõna uuesti härra volinikule. nii et äh, me võime seda teemat, mis puudutab äh, vahekategooriat ja siis ka mm, toetusi, minuga edasi arutada, aga siis kõigepealt sõna härra volinikule. jah, ma hakkan vastama siis äh, vastavalt sellele järjekorrale, kuidas küsimusi esitati. nüüd kõigepealt ma loodan teie mõistvale suhtumisele, et et kui me tuleme ettepanekuga alles äh, välja alles septembrikuus, siis meil ei ole veel eelnõu, eelnõud olemas või ettepaneku eelnõud ja alles siis, kui meil on see lõpptulemus olemas, siis me saame selle alusel ka arutelusid pidada. aga loomulikult on meil võimalus praegu küsimusi arutada ka praeguse arutelu raames, kuid ma loodan, et te mõistate, et see, mida ma ütlen, ei ole päris äh, on loomulikult seotud ka äh, finantsraamistiku ettepanekuga ja kindlasti peegelduvad ka seal. ja selle ühise strateegilise raamistiku osas me kindlasti teeme oma jõupingutused ka selleks, et äh, põllumajandus- ja kalandusfond äh, äh, omavahel paremini siduda, sest me peame ka vaatama, millised on kõige olulisemad investeerimisprojektid, mida tuleb Euroopa Liidu tasandil läbi viia ja kuidas me saame siin üksikute fondide vahel ülesanded kõige paremini jagada. siin on tegu nende poliitikavaldkondadega, mis on ühised ja siis tuleb vaadata, kes millise äh, teema eest vastutust kannab ja kuidas siis äh, vastavalt need ülesanded äh, põllumajandus- ja kalandusfondi vahel jagada, nii et see oli ka kolleeg Šolose raportis ja meie ka toetasime seda ettepanekut. ja lo-, me ei meid loomulikult ei üllataks, kui põllumajandusspetsialistid äh, sellele võib-olla vastu on. aga ma ei usu, et me peaksime maaelu arengu osas vahendeid väga dramaatiliselt kokku tõmbama. et me näeme, et ka põllumajandussektorist on siin väga suur huvi selle vastu, sest me räägime ikkagi maaelu arengu fondist ja siin all ei tegutse mitte ainult põllumajandustootjad, vaid ka teised tootjad, kes on samuti kaetud selle fondi vahenditega. seega fondi vahenditest peaksid võimalikult paljud äh, asjaomased äh, kasu saama. nüüd äh, mitmetasandiline juhtimine. ma olen juba öelnud, et Luc van den Brande, kes omal ajal oli regioonide komitee president, temaga ma olen väga põhjalikult arutanud mitmetasandilist juhtimist. ja tema on praegu ka ähm, nõunikuna, nõuniku rollis ja ähm, ta, ja ta te, töötab praegu ka määruse ettepaneku kallal, mis puudutab äh, mitmetasandilist juhtimist ja, ja see on praegu esimesed arutelud juba vastu pidanud, siin on küll tegu praegu deklaratiivse avaldusega, aga kui see punkt tuleb tõesti sisse ka määrusesse, siis sellega on seotud ka lisamoraalsed äh, äh, elemendid, mis kindlasti ähm, näitavad oma tõhusust nii et me teame, et mõningates piirkondades me oleme juba selles rakendamisest kasu näinud, teistes piirkondades on tulemused teistsugused, nii et me peame tagama selle, et igal pool olukord paraneks. ja siinkohal ma võin Konstantse Kreelile kinnitada, et kõiki piirkondi toetatakse ja ja te Ühendkuningriigis ka äh, nägite, et äh, et et olukord selline tõesti on ja meil on olemas ka vastav äh, piirkondade kaart ka Ühendkuningriigi kohta, kus on täpselt näha, Ähm, milline on piirkondade olukord seal ja meil on ka Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend ning juba selle raames äh, me peame ka vaatama, milliseks, äh, kuidas see mõjutab piirkonda ning äh, nagu härra Lambert van Nistelrooy ütles, et siin on tõesti vaja kohandada vahendid ja piirkondade eesmärgid. nüüd, mis puudutab kolmandat sammast, selle eelarvet, selle suurendamist, siis te teate, et Skandinaavia riigid on äh, soovinud oma investeeringuid äh, vähendada sellesse fondi aga me kindlasti eh, siin seda arengut eh, eh, leebelt pealt ei vaata. nüüd mis puudutab regioonide arengut, siis programmid jäävad samaks meie üritame siin juurdepääsureegleid eh, vahendite kasutamisel eh, parandada. ja me peame arvestama ka sellega, et regionaalpoliitika eh, all toimuvad toetused teisiti kui, kui teiste poliitikate all. ja ka me peame ka arvestama sellega, et need piirkonnad, mis ei ole Euroopa Liidu äh, liikmesriikide piirkonnad, et seal toimub äh, ikkagi vahendite jagamine, toetuse jagamine teisiti, nii et me peame vaatama, kuidas me siin saame projektipõhiselt äh, vahendite jagamist korraldada ülepiiriliste projektideks. nüüd investeerimisfondi mõtlesite, ma arvan, et selline fond tuleb ja sealt siin ei hakata kaasama regionaalfondi vahendeid, kuid me peame siin koostöövorme parandama, eriti mis puudutab transpordivaldkonda, siis ma arvan, et siin on olemas täiesti õigustatud äh, põhjendused just infrastruktuuriprojektid just ülepiirilises koostöös transpordivõrkude mm, korraldamises on olulised. ja see ei puuduta mitte ainult uusi liikmesriike, vaid ka vanu liikmesriike ja seetõttu infrastruktuurifond äh, peaks äh, olemas olema ja kooskõlastamist vahendite osas tuleks siis äh, läbi viia meie Äh, valdkonnaga. ja oluline on siin just kooskõlastamine erinevate projektide ja valdkondade vahel. meie ettepaneku suunaks on aga see, et äh, me lisame sellele ka nimekirja olulistest äh, Euroopa transpordi võrgustiku projektidest, et siis ka näha, kuhu oleks äh, esmajärjekorras vaja vahendeid suunata. miks ma rääkisin ka teadusuuringutest? seetõttu, et esimest korda selles valdkonnas on äh, innovatsioon äh, keskse koha saanud ja on väga erinevaid innovatsiooni ähm, kontseptsioone, erinevaid meetmeid ja äh, selle jaoks on ka regionaalpoliitika raames juba äh, ette nähtud äh, vahendeid ja ma ei väsi kordamast, et, et teaduse arengut, arendamise puhul innovatsioon on, on oluline ka näiteks teenuste pakkumise valdkonnas äh, turustamisvaldkonnas, mitte ainult äh, suurte tehniliste projektide osas. ja, ja need on, ja need väiksemad, äh, nii-öelda väiksemad innovatsioonivaldkonnad on äärmiselt olulised just VKE-dele, kes ka loovad siin äh, tugisamba innovatsiooni jaoks ja siin me peame leidma ka, kuidas seda paremini siduda eh, teadus-arendustegevusega. nüüd ähm, kollektoirer ja piirkondade arv. mul ei ole viimaseid statistilisi andmeid. aga see üldine pilt on suhteliselt äh, paigas ja järgneval perioodil me ootame, et kahesaja seitsmekümne ühest piirkonnast viiskümmend üks on ülemineku kategoorias. see hõlmaks rohkem kui seitsekümmend kahte miljonit inimest ja traditsioonilised äh, phasing out piirkonnad on seitseteist ja Belgia, Itaalia, Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Soome, Portugal, Hispaania, Saksamaa, Kreeka ja Austria äh, on siis nende piirkondade hulgas ja hõlmavad nelikümmend miljonit inimest. Need äh, arvud, mis te mainisite, on seetõttu nii suured, on sisse arvatud ka need kulud, mis piirkond saaks sellisel juhul, kui ta on konkurentsipiirkonnas, piirkond, nii et äh, te peate siin mõningad äh, numbrid maha tõmbama, maha arvestama. nii et ma sooviksin rõhutada, et just äh, vahendite ümberjagamise tulemusena tegelikult oleks uue kategooria jaoks vaja vähem vahendeid, nii et meie räägime praegu neljakümnest miljonist inimesest, kes nendes äh, piirkondades elaksid. meil on kakssada seitsekümmend üks piirkonda kokku, neist praegu kaheksakümmend neli on lähenemispiirkonnad ja me arvestame, et järgmisel perioodil lähenemispiir, lähenemispiirkondade hulk väheneb kuuekümne neljale, kuuekümne kaheksale. ja sellisel juhul äh, konkurentsipiirkondade hulk tegelikult vähe muutuks. nüüd äh, vastuvõt-, vahendite vastuvõtlikkuse määr, vahendite kasutamise võimekuse määr, jah, me oleme sellest probleemist täiesti teadlikud ja kaks kuud tagasi, kui ma olin Apulias, äh, Lõuna-Itaalias ja kas Itaalias, äh, siis ma selgitasin seal, et nad satuvad sellesse ohtu, et nad kaotavad äh, vahendid, sest vastavad kohustused on olemas ja kui neid kohustusi ei täideta, siis seal ei ole ka mingit tõlgendamisruumi, jäädakse vahenditest ilma ja kõik olen olemas ka vahendid, et, ähm, et võimekust suurendada, tulemuslikkust suurendada. näiteks äh, Kreekas äh, erasektor ei ole olemasolevatest vahenditest piisavalt, ähm, piisavalt neid kasutanud ja Bulgaarias, Rumeenias meil on samuti probleeme tekkinud äh, vahendite kasutamise võimekusega aga see on seotud terve rea äh, probleemidega küll, kuid äh, me näeme, et parandused on ähm, toimumas. et me oleme jällegi nii-öelda kindla maa peale jõudnud ja ma usun, et tulemused on nähtavad ka kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks, eriti just Bulgaarias, kus ähm, praegu me panustame väga suurprojektide läbiviimisele, aga me oleme vägagi teadlikud sellest probleemist ja kõikidele nendele eh, maadele me pakume ka abi ja toetust, on olemas ka tehnilise abi eh, eh, eelarve, mida aga paraku need riigid vajalikul määral ära ei kasuta, nii et vahendid on olemas, on olemas ka koostöö Euroopa Investeeringute Pangaga, Maailmapangaga ja nii edasi nii et äh, kõik vahendid on olemas selleks, et eksperte abiks anda, selleks, et äh, riigid õpiksid paremini vahendeid kasutama, kuid me ei saa seda loomulikult käsukorras ette kirjutada, meie saame ainult raamtingimused sea-, seada paika. saame äh, abi pakkuda ja ausalt öelda mingil hetkel peaksid siis ka abivajajad ütlema jah, me soovime abi suur tänu nende põhjalike vastuste eest ja roheliste nimel härra Alfonsi. suur tänu, äh, härra esimees, suur tänu, härra volinik. tulevase ühtekuuluvuspoliitika definitsioonis äh, arvan en,, enamus äh, kaldub just sellise definitsiooni suunas, sest siin on äh, suunatud äh, just äh, tähelepanu nendele ambitsioonidele, mida me soovime. ja see arhitektuur, neljakorruseline ehitis, mis on peamiseks eesmärgiks ja seejärel vahekategooria teine eesmärk ja ka kolmas eesmärk, mis on ka meie jaoks oluline, sest meil on piiriüleseid projekte, olulisi maard, majandusmaardlaid nii-öelda, mida saaks kindlasti tugevdada. kõik need üldised orientatsioonid sobivad meile. ja peale nende regioonide, keda see otseselt puudutab, on vaheregioonide kategooria toeks Euroopa ühtekuuluvuspoliitikale ja see annab tõelise dimen-, dimensiooni Euroopa ühtekuuluvuspoliitikale. see on oluline vahend, et paremini juhtida tulevikus seda poliitikat ning anda kõigile Euroopa kodanikele võrdsed võimalused. ja nüüd algab faas, kus me näeme täpsemalt konkreetseid toimimisvõimalusi Te esitlete konkreetseid detaile septembrikuus, kuid mul on siiski juba mõned küsimused ja ma palun teil mitte neid unustada. kõigepealt uues arhitektuuris käsitletakse, kuidas neid piirkondi, mis väljuvad saja seitsmekümne neljanda artikli kohaldamisalast nagu ultraperifeersed alad ja äh, saared. siis on meil uued raamistikud, mis on tänaseks ilmnenud ühtekuuluvuspoliitika raames, eriti just makroregioonid kuidas need raamistikud kaasatakse tulevikus ühtekuuluvuspoliitikasse ja lõpuks küsimus strateegilise ühtse kaadri rakendamine kuidas see on seotud kalastusfondi, teise samba ja nii edasi. täna tundub meile, et viimase hääletuse põhjal ja nende positsioonide põhjal, mis me oleme võtnud, kaasa arvatud ka siin komisjonis, oleme ühel nõul, kuid me tahame, et mindaks kaugemale ja et ühtekuuluvuspoliitikast oleks, saaks tõeline instrument, mis aitaks kaasa Euroopa regioonide õitsengule, aitäh! suur tänu! nüüd ECR-i nimel kolleeg Vlasak, ahoi, Ulrich, palun. Děkuji velmi za slovo, Markusi, pane komisaři. suur tänu, Markus. lugupeetud härra volinik, mul on väga hea meel, et te osalete tänasel arutelul ja ma tänan teid ka juba ette kõikide nende äh, vastuste eest, mis te meile andsite. nüüd oma fraktsiooni nimel ma ütleksin, et ülemineku kategooria piirkondade idee on väga huvitav, aga vajalik on leida sellele mõttele ka äh, finantspool äh, ja tuleb ka vaadata, kus need vahendid leitakse. soovisin mainida veel ühte küsimust, mida mainis ka Lambert van Nistelrooy juba. see puudutab nimelt äh, projektide ühiseid eesmärke, ühiseid äh, suundi, me oleme sisse viinud äh, kaasotsustusmenetluse ja siinkohal me sooviksime ka partnerluse põhimõtet äh, täielikult rakendada. kahjuks ma olen saanud infot selle kohta, et siin vaadatakse nii-öelda piirkondadest üle, et kui riigi tasandil otsuseid võetakse, siis regioonidega ei arvestata nii et ei arvestata väiksemate omavalitsusüksustega, valdadega ja nii edasi. kuidas saaks tagada, et selles hierarhias, mis on seotud otsuse langetamisprotsessiga, oleksid ka väiksemad omavalitsusüksused kaasatud? samuti, kuidas ähm, stimuleerida vahendite äh, lõppkasutajaid kuidas ähm, oleks võimalik lihtsustada kaasfinantseerimist saada ähm, projektide raames? näiteks Jeremy, Jessica ja Jaspers, äh, kuidas nende fondide puhul rahastamist äh, lihtsustada, me teame näiteks Jeremy puhul, et seal on äh, vahendite kasutamise võimekus väga madal ja me teame ka, et lõppkasutaja, näiteks vald ja nii edasi, ei saa alati lõplikku infot sellest, kuidas menetluseid saab lihtsustada, kuidas nad äh, saavad üldse vahendeid äh, ja kuidas nad üldse saavad juurdepääsu nendele vahenditele, aitäh! suur tänu! nüüd, kui koordinaatorid on äh, kõik sõna saanud, siis ehk härra volinik saaks vastata nendele kahele küsimusele ja siis edasi saavad sõna komisjoni liikmed. härra Alfonsi, artikkel sada seitsekümmend kaks mis puudutab äh, vähe äh, asustatud piirkondi ja nendega seotud äh, toetusi, siis juba praegu on olemas võimalused, mis säilivad ka tulevikus. et kui piirkonnas on ette nähtud äh, paindlikkus äh, seoses vahendite rakendamisega, siis äh, on vahendite saamine tõesti võimalik, on nimelt, et ka piirkonnasiseselt saab nii-öelda raskuspunktid paika panda ja neid kooskõlastada siis ka vahenditega sest ka ühe piirkonna siseselt võib olla nii, nii-öelda vaesem kui rikkam pool ja nendele piirkondadele on ka tulevikus vahendid ette nähtud, ma isegi tervitaksin seda võimalust, aga igal juhul me peame siin ka nende asjaomaste piirkondade suveräänsusega arvestama. aga ma tean, et selliseid praktikaid on juba praegu olemas aga iga piirkond peab ise siin otsuse langetama. nüüd äh, makropiirkonnad. siin on olemas äh, täiesti selge töökava ja sel aastal tuleb äh, sisuline vahearuanne Läänemere piirkonna kohta, järgmine aasta tuleb siis Donau strateegia kohta ja kahe aasta pärast me soovime välja tulla oma dokumendiga selle kohta, mis äh, peegeldab makropiirkondade strateegiate tulemuslikkust. Euroopas ei valitse sugugi mitte mingit eufooriat makropiirkondade osas. vahetevahel on küll mul mulje, et kui mõni liikmesriik ei ole makropiirkonna liige, siis jääb mulje, justkui ollakse teise klassi riik, aga asi ei ole sugugi selline ka me näeme, et igal pool Euroopas on tekkimas äh, makropiirkonna äh, võrgustikud. aga ma sooviksin rõhutada, et ka tulevikus ei ole siin nähtud ette mingisuguseid lihavahendeid ja kõik need piirkonnad ja need strateegiad on mõttekad vaid siis, kui neil on ühine eesmärk, ühine teema, valdkond, millega nad tegelevad, ühine probleem, mida nad soovivad lahendada, et siis saadakse eh, vahendeid selleks, et üheskoos ühist probleemi lahendada. makrostrateegia ei saa kasutada eh, selleks, et, et kui kui ühes piirkonnas on mingisugune oma probleem, et siis loodetakse, et kui see makrostrateegia raames äh, lahendada, et äh, siis see seal kuidagi ära laheneb. Donau strateegia raames käsitletakse ainult neid teemasid, mis oma iseloomult on äh, piiriülese iseloomuga. näiteks vee kvaliteedi küsimus Donaus seda ei saa üks riik üksinda lahendada. või siis ka laevastat-, laevatatuse küsimus, majanduse küsimused. Ähm, nii et on ka väiksemaid teemasid, mis makrostrateegia alla ei sobi. oluline on siin rõhutada, et äh, siin on tegu alt üles strateegiatega, strateegiatega, siin ei ole tegu selliste kavadega, mis tärkavad mõne Brüsseli ametniku peas maakaarti vaadates, vaid ei, sellised strateegiad ikkagi on piirkondade enda initsiatiiv. kolleeg Vlasakile vastuseks. mitmetasandiline juhtimine sellepärast me äh, kirjutame sellest ka oma ettepanekus, et me peame loomulikult arvestama ka liikmesriikide äh, põhiseadusliku raamistikuga ja näiteks Saksamaa on siin äh, üheks juhiks, mis puudutab neid kogemusi, mida nad saavad oma liidumaadest ja samas on ka liikmesriike, kus, mis on väga tugevalt äh, tsentraliseeritud. nii et siin on ka liikmesriigiti väga suured erinevused ja komisjon peab äh, arvestama sellega, aktsepteerima, eelkõige austama neid eripärasid. siin mingisuguseid muudatusi ei tule ja seetõttu me peame, paneme ka hindamisraportitesse kirja, et piirkonnad ja niivõrd-kuivõrd äh, võimalik ka äh, kohalik tasand ja vabaühendused tuleb kaasata otsuste langetamisprotsessi äh, võimalikul viisil ja ma tänan selle märkuse eest ja, ja ma tean, et pidevalt piirkonnad kaebavad selle üle, et liikmesriigid nendega ei äh, arvesta ja kohalikud omavalitsused kaebavad selle üle, et piirkonnad nendega ei arvesta. nii et me peame leidma sellise tee, mis kaasaks äh, kõiki asjaomaseid. kaasfinantseerimise äh, aspekt. siin on tegu tõesti infopuudulikkusega kaasfinantseerimisvõimalused on täiesti olemas, siin on äh, ka krediidi võtmise võimalusi väga erinevaid, aga nagu te ütlesite, tõesti puudujääke on äh, äh, info jagamises, nii et me peame vaatama, kuidas me siin info jagamise küsimuse parandada loomulikult me peame arvestama ka eelarvega, kui ähm, lähenemispiirkondade hulk väheneb, siis vabaneb ka mm, vastav määr vahendeid. ja tekib küsimus, et milline on siis kõige arukam ähm, viis neid äh, kasutada selleks, et äh, meie ühist eesmärki äh, Euroopa piirkondade edasiarendamist kõige paremini tagada. ja siin me peame edenema siis samm-sammult, suur tänu! suur tänu, nüüd me oleme natukene ajaga kitsikusse sattunud. ma ei ütle seda mitte proua Schröteri pärast, et me peaksime vähem rääkima. aga sooviksin veel ühe lühikese vahemärkuse teha selle kohta, mida härra volinik ütles, et jah, loomulikult eh, selge on see, et mida eh, vähem eh, piirkond saab ähm, suuremaid vahendeid, siis äh, seda parem on, aga kui me hakkame nüüd rääkima vahekategooriast ja kui on olemas ka vastav äh, summa, siis see vahekategooria satub konkurentsi teiste kategooriatega, sihtala ühe, kahe, kolmega. nii et see on ju täiesti loogiline järeldus. nii et me peame arvestama ka sellega ja proua Schotter, palun suur tänu, härra esimees, mulle sõna andmast. ma sooviksin küll väga teie sisulisele märkusele vastata, aga ja ma näen, et te kasutate nüüd ära kõiki võimalusi, et, et võimalikult suurt toetust saada oma ideele, mis puudutab vahekategooriat. meil on olnud kaks hääletust komisjonis ja ja täiskogus ja äh, kaks kolmandikku häälte enamust te saite oma ettepanekule. nii et teil on toetus olemas ja ma ütleksin samuti, et teil on meie, äh, meie koja väga veenev äh, toetus. on loomulikult ka neid, kes on teisel arvamusel kuid nad võivad oma arvamust veel muuta, sellepärast et see vahekategooria idee on tõesti väga ajakohane. ma tean, et, et liikmesriigid, on liikmesriigid, kes soovivad vähem raha solidaarsusvaldkondadesse suunata ja rohkem rahakraane enda kasuks lahti keerata, kuid me peame ka siin äh, arvamust muutma. kuid ma sooviksin rääkida veel ühest teisest teemast, mida täna ei ole veel puudutatud. ja see puudutab äh, eeltingimusi sest vähemalt nii palju, kui ma olen teie teenistusest aru saanud, siis te olete, teie eh, direktoraat on teinud erinevaid ettepanekuid, eh, on räägitud eh, kvaliteetsest sekkumisest, see tähendab, et peab olema vastav seadusandlus, mis arvestab haldamise võimekusega selleks, et, et Euroopa tõukefondide raha tõesti sihipäraselt kasutada. paraku ta selle kohta ei ole midagi rääkinud ja sellest mul on väga kahju, sellepärast et meie jaoks siin komisjonis on see küsimus väga oluline. me ei ole äh, selle vastu, äh, kui äh, me ei ole selle vastu, kui selline ettepanek peadirektoraadist tuleb, aga kui neid küsimusi hakatakse äh, siduma makroökonoomiliste äh, ette, äh, teemadega, siis sellel ta kindlasti ei saa meil, meie häälte enamust, aga see eeltingimuste aspekt, mida teie olete maininud, seda me tervitame, ma sooviksin teada teie käest põhjalikumat infot selle kohta, millised on need äh, üksikud kriteeriumid, äh, mida te soovite sellega siduda ja ma sooviksin äh, ja paluksin teid, et te kindlasti jääksite selle projektiga tegelema. suur tänu ja nüüd Rika Meinart, palun. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komissaarille erinomaist. suur tänu, härra esimees ja härra volinik selle väga hea sissejuhatuse eest. siin on juba palju olulisi asju olnud arutuse all, ma ei hakka uuesti neid arutluse alla võtma. kuid tahaksin tagasi tulla ühe küsimuse juurde, mis puudutab artiklit sada seitsekümmend neli, mida kolleeg mainis, kuigi härra volinik ütles, et see sõltub just regioonidest, siis artikkel sada seitsekümmend neli mis räägib eripiirkondadest, et neil on võimalik tagada erirahastust, kuid ma tahaksin, et härra volinik võtaks neid kindlasti arvesse. ja ühest raportist tuleb välja ka selge nõudmine erirahastamise jaoks nendele piirkondadele, seda peaks arvesse võtma. ja teine küsimus, mida ma tahtsin esitada on naabruspoliitika kohta. härra Van Nistelrooy ütles, et need on väga olulised äh, Lõuna-Euroopas demokratiseerimise osas, just eriti Põhja-Aafrika ja Venemaa piiri jaoks. kas naabruspoliitika on ainus instrument, kus me saame edendada suhteid Venemaaga? tegelikult need projektid ei kulge üldse sujuvalt ja sellepärast peamiselt, et neid juhib välissuhete peadirektoraat, kuid tegemist on arenguinstrumentidega. nii et Venemaa poolelt on see problemaatiline, sest ka nemad kaasrahastavad neid programme. seega me ei saa neid lugeda arengupartneriteks, vaid me peame neid lugema võrdseteks partneriteks naabruspoliitika programmides. sellepärast tahaksin härra volinikult küsida, kas te olete sellel teemal rääkinud sellest, et äh, Regio peadirektoraat võiks juhtida neid naabruspoliitika programme. nii et me saaksime selle põhjal õigusloomet arendada, sest nagu me näeme, praegu need projektid tõepoolest ei edene, aitäh. jaa, tänke, Frau kolleeg. suur tänu, äh, proua Manner ja nüüd Toomas Deutsch. köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, kedves biztos. suur tänu, härra esimees, mulle sõna andmast, lugupeetud härra volinik mul oleks paar küsimust, millest ma sooviksin äh, rääkida. nüüd, mis puudutab seda vahekategooriat, siin räägiti juba väga paljudest aspekt-, aspektidest ja ka äh, selle nädala täiskogul ja ka neljapäeval me tegeleme selle küsimusega. minul on ka oma isiklik äh, seisukoht selles osas ja sellega on komisjoni liikmed ka kursis ja mina äh, toetan härra Piiperi seisukohta kui soovite, siis ma tõstatan ühe poliitilise küsimuse. mul on äh, selline tunne, et et et ähm, piirkond, et regionaalpoliitikas on olulisemaid küsimusi kui see vahekategooria küsimus, härra volinik on samuti ka sellest rääkinud. ja meie aruteludes on olulisemaid küsimusi kui see vahekategooria küsimus. mul on selline tunne, et selle vahekategooriaga me seame iseendale lõksu üles. Need küsimused, mida te puudutasite oma sissejuhatuses, te küll mainisite ka seal äh, vahekategooriat, kuid need ülejäänud küsimused on palju olulisemad kui see vahekategooria. ja kui me vaatame tänast arutelu ja teeksime sellest äh, järeldused, siis ma ütleksin, et, et, äh, et äh, kõige olulisema koha on saanud just see vahekategooria küsimus. me, meil tuleb uus finantsperspektiiv, ühtekuuluvuspoliitika on väga kallis, meie tegeleme ühtekuuluvuspoliitikaga ja teie, härra volinik, teete, astute õigeid samme, kui te lahendate neid küsimusi, mis on seotud ühtekuuluvuspoliitikaga, kui te, te peaksite paika panema selge sidusa äh, hierarhia. ja ma hoiataksin teid, et ärge pange seda vahekategooria küsimust esimesele kohale selles hierarhias. nüüd, mis puudutab lahendusi Need lahendused, mida te mainisite, on tervitatavad ehm, septembri lõpus. me näeme neid ehm, lahendusi ka ehm, eelarve ettepanekus. ja edasi ma soovisin rõhutada eriti ühte küsimust. institutsioonilisest vaatevinklist on äärmiselt oluline et nende piirkondade puhul, kus SKT on madal, et me nendes piirkondades, kus äh, SKT on väga kõrge, siis äh, me ei, ei tohiks äh, toetada senises mahus. me peaksime rohkem toetama neid piirkondi, kus SKT on madal. jah, vahendite ümberjagamine on siin üheks võtmesõnaks. aga vahendite jagamine eh, madalama SKT piirkonnaga eh, kõrgema SKT-ga piirkondadele on vale lahend, lahendamine. suur tänu! ja järgmisena Kornelia Ernst suur tänu härra esimehele. kui te arutelu korraldate eh, selliselt, eh, et eh, fraktsioonide alusel saavad inimesed sõna, siis kaasake ka kuue, mida te seni teinud ei olnud, nii et mina olin kuue nimel koordinaator. kui te arutelu selliselt korraldate, siis vaadake, et kõik ole, kõik fraktsioonid oleksid kaasatud. nii palju sissejuhatuseks. aga nüüd äh, küsimuste juurde, siin minu eelkõneleja ütles, et äh, vahekategooriast on väga palju räägitud, see on ka õige, aga olukord on selline, et siin on tegu uue projektiga ja loomulikult see äh, tõstatab väga palju küsimusi, paljud neist on veel lahtised ja paljud on seda küsimust täna puudutanud ning äh, see on täiesti õige, sellepärast et paljud asjad on veel selgusetud. ja ma sooviksin siin rääkida kahest äh, asjast, et kui me räägime nendest erinevatest piirkondadest, mida te mainisite, need viiskümmend üks äh, piirkonda, siis me ikkagi näeme seal väga suuri erinevusi piirkonniti. näiteks võtame eelmised, eelnevalt varasemad lähenemispiirkonnad ja võtame need piirkonnad, mis äh, sattusid majanduskriisi tõttu sellesse piir-, sellesse kategooriasse, siis ikkagi on ka siin lähenemispiirkonna kategoorias nende piirkondade vahel väga suured erinevused. ja minu küsimus olekski järgmine. kas selle kategooria siseselt, vahekategooria siseselt arvestatakse nende erinevustega? kuidas te need viiskümmend üks piirkonda kindlaks määrasite. võib-olla oskate selle kohta veel paar sõna öelda? ja ähm, abitoetuse kõrgeim määr ähm,, mis puudutab äh, seda kategooriat, on teil ka selle kohta olemas ettekujutus? ja nüüd teine küsimus, see puudutab äh, ülepiirilist koostööd mis peaks äh, tugevdatud, äh, suuremat rolli mängima ka äh, toetuste osas. minu piirkonnas Ida-Saksamaal räägitakse just sellest, et toetused ei täienda teineteist vastastikku ja samuti juurdepääs neile on keeruline eriti just äh, ülepiirilise koostöö projektide raames, nii et võib-olla on võimalik äh, kuidagi ka seda menetlust lihtsustada. nii, nii, sellised küsimused siis minu poolt, aitäh. härra volinik. jah, tõepoolest nagu härra Deutsch ütles, tõepoolest on ka teisi, teisi teemasid, mis on sama olulised kui eh, vahekategooria, eh, siin näiteks eh, sekkumise kvaliteet. aga vahekategooria on siin kõige olulisemaks arutelu teemaks siin tekkinud, sest siin on juba paar hääletamist ka toimunud teie kojas ja te olete väljendanud toetust sellele projektile aga ülejäänud teemad, teemade osas me oleme parlamendi ja komisjoniga ühel seisukohal. ja oluline on ka äh, rõhutada, et me soovime siin teha, me teeme siin ettepaneku ja me soovime ka vaadata, kuidas see tulevikus äh, edasi areneb. ja me iga finantsperioodi ajal arutame ka järgneva äh, määruse sisu ja ideid, nii et ma ei saa aru, äh, millest selline mure, et äh, sellest meetmest võib tekkida selline väga fundamentaalne projekt me peaksime seda ülemineku, seda vahekategooriat ja selle tulemiku, tulemlikkust äh, hindama enne järgmise ähm, äh, finantsperioodi paikapanekut. sest et meil on siin olemas ka vastavad äh, kvantitatiivsed äh, eesmärgid seotud sellega ja siis me saame ka vaadata nii lähenemispiirkondade kui ka siis selle vahekategooria piirkondade puhul, kas me oleme saavutanud eesmärgid, kui neid isegi üle täitnud, seda parem, aga kui need eesmärke ei ole saavutatud, siis me peame ka analüüsima, miks ei ole neid täidetud. ja lähenemispiirkondade puhul, mis on juba väga kaua selles kategoorias jäänud, siis tuleb ka vaadata, kus on need puudujäägid, miks nad ei ole suutnud ennast edasi arendada? sest kui terve rea finantsperspektiivide jooksul ei suuda lähenemispiirkond end sellest kategooriast välja arendada, siis eh, me peame vaatama ka põhjusi selleks, et eh, me saame ka oma vahendite, oma toetuste kvaliteeti parandada. me peame finantsperspektiivide äh, äh, aja lõpuks ka vaatama, kas siin on tegu sisuliste, sisemiste või väliste faktoritega, mis äh, arengut mõjutasid. see on oluline ka see, meie sekkumise kvaliteedi parandamiseks. ja veel viimane märkus selle kohta mis läheb küll natukene kaugemale. me peame vaatama kaasaegset regionaalpoliitikat mitte ainult selliselt, mis teenib ajaloolist eesmärki, nimelt vastuolude, mille eesmärgiks on vaid vastuolude ületamine, vaid see on ka vahendiks selleks, et Euroopa ühiseid projekte edasi viia, neid ähm, rakendada, ellu viia ja seetõttu on oluline ka vastavate vahendite eraldamine, kooskõlastamine ka siin osas. ja selleks tuleb äh, näiteks energiatõhususe osas, tööhõive suurendamise osas, vaesusevastases võitluses teadusuuringute parandamises, et siin liikmesriikidel oleks ette nähtud äh, vastavad vahendid, mis arvestavad nende eripäradega. et ärme tekitame endale illusioone. usk, et Euroopa liikmesriigid äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend eesmärke praegustel aegadel iseseisvalt hakkavad äh, Äh, saavutama ilma meiepoolsete stiimuliteta on äh, poliitiliselt naiivne. seetõttu meie peame tagama raamistiku, et me saaksime oma eesmärke saavutada, mis me oleme strateegias paika pannud. Äh, need numbrid, mida ma mainisin piirkondade puhul, siis siin on tegu tõesti praeguse Äh, praeguste andmetega me peame vaatama ka, millised on keskmised andmed äh, järgnevate perioodide jaoks, siis me ka teame, millised need äh, vahendid on, mis meil kasutada on võib ka juhtuda, et äh, mõni piirkond muudab oma äh, arvamust, aga igal juhul see suur pilt jääb kehtima. nüüd äh, sekkumise kvaliteet. see eeltingimuste küsimus, mul on selline tunne, et et kui liikmesriigid näevad, et see, et kui see on seotud äh, struktuuripoliitikaga, siis on ka aktsepteeritud selline lähenemine, meil oli ka mitteametlik äh, ministrite kohtumine Ungari eesistumise äh, raames mõne nädala eest. ja ka vastav töörühm jõudis positiivse tulemuseni selles küsimuses ja me nägime, et see sõltub ka meie sisendi kvaliteedist, milliseks need, kui täpseks need kriteeriumid ja eeltingimused muutuvad, mida me liikmesriikidele välja pakume. see on seesama, mida ma rääkisin ka vahendite eh, kasutamise võimekusest, et seal, kus on vaja, tuleb muuta seaduslikku äh, raamistikku, äh, kui vaja. et me peame võib-olla seal Euroopa Liidu projektide äh, raamatupidamise puhul mõningaid eeskirju muutma, olema siin paindlikud ja see on ka sõnumiks meie külalistele siin, sellepärast et võib-olla ei ole selliseid äh, ähm, eeltingimusi isegi alati vaja, aga näiteks riigihangete puhul äh, või ka keskkonnaprojektide puhul me näeme tihti, et äh, et kogu vastav seadusandlus ei ole võib-olla liikmesrääkides veel üle võetud ja seetõttu nad ei saagi kinnitada neid projekte, nii et see on üks, üheks selliseks näiteks eeltingimustest äh, Eh, mis tuleb paika panna, et me saaksime oma projekte läbi viia. nüüd eh, kolleeg Mannerile. me olime kõik eh, talvel Lapimaal ja saime seal koha peal ise näha, millised on sealsed elutingimused, töötingimused. nüüd, äh, mis puudutab ähm, ülepiirilist koostööd ja, ja koostööd ka Venemaaga, siis äh, siin on tegu eelkõige poliitilise ähm, teemaga ja mitte niivõrd haldusteemaga. Venemaa jaoks on oluline siin partnerluskoostöö. et me kohtleksime neid võrdväärse partnerina, et nad ei eh, mõistaks meie antavat abi kui arenguabi. nii et siin on vaja poliitilist eh, mõõdutunnet ja poliitilist eh, arukust selleks, et neid eesmärke saavutada, mida te mainisite. ja seda me kindlasti soo-, jõuaksime saavutada jätkusuutlikumalt piiriüleste projektide osas, mis äh, mõjutavad paari piirkonda, mitte aga võib-olla selliste suurprojektide raames. aga mm, struktuuri äh, äh, projektide raames midagi ei muutu. me peame vaatama kus on haldussuutlikkuse piirid, kus me peame võtma, kus me peame parandavaid meetmeid võtma. nii et ma loodan, et ma suutsin selle lühikese aja jooksul nüüd kõikidele küsimustele vastata. jah, meil on veel siin kõnelejad, nii et palun, kolleegid, tehke nii lühidalt kui võimalik. palun, Sean Kelly. suur tänu kahtlemata on regionaalpoliitika olnud üldises plaanis Euroopas olnud edukas ja ma arvan, et parimaks näiteks on minu enda riik, kui me seitsmekümne kolmandal aastal liitusime Euroopa Liiduga, siis oli meie SKT nelikümmend kaheksa protsenti keskmisest, nüüd on see sada kakskümmend protsenti. ja pikas perspektiivis, kui ühtekuuluvuspoliitika on edukas, siis peaks iga regioon muutuma konkurentsipiirkonnaks. aga mis siis juhtub ühtekuuluvuspoliitikaga? üheks lahenduseks on vahekategooria loomine. ja loomulikult võib see olla kasulik, kuid ma arvan, et on teisi asju, mida tuleb samuti vaadata ja üks sellest on regioonide kategoriseerimine. Nad on praegu väga tehislikud ja regioonide vahel on tohutuid erinevusi. Te ise mainisite siin Londonit, kus on kolmesaja kaheksakümne protsendiline SKT ja teiste äh, komisjoni liikmetega käisime seal missioonil, kuid nägime Londonis ka palju vaeseid piirkondi, mida tuleks kindlasti rohkem toetada. seega tekib mul küsimus, kas pikaajalises perspektiivis on kasulik, kui meil on regioonide sees palju regioone. kui on selge, et need jäävad regiooni keskmisest tundusest tunduvalt allapoole, ma arvan, et see on oluline asi, mida tuleb arvesse võtta ja ma tahaksin voliniku arvamust selle kohta kuulda. samuti on SKT olnud ainus kriteerium piirkonna hindamiseks ja ka seda tuleks radikaalselt muuta. sest kui teil on olukord, kus sada eurot annab võimaluse osta sama koguse ühes piirkonnas kui kakssada eurot teises piirkonnas, siis kuidas me võime öelda, et üks regioon on kaks korda rikkam kui teine, kui tegelikult on nad võrdsed? ja see on samuti küsimus volinikule. ja lõpetuseks, Ühendkuningriigis tekkis eh, eelmisel nädalal küsimus lihtsustamisest ja frustratsioonist, mis eh, tekib eh, bürokraatia tõttu, sest mõnikord on lihtsalt bürokraatiat nii palju, et äh, inimesed loobuvad ja paljud äh, reeglid on sellised, et neid on väga keeruline jälgida, need olid siis minupoolsed märkused. aitäh, palun nüüd Ivar Skodmanis. Thank you very much. <clears throat> suur tänu. kolm küsimust. esimene küsimus, härra volinik, puudutab investeerimise arengulepingud liikmesriikidega, kas te hoiate sellest endiselt kinni, sest härra Piiperi raportis ei ole seda mainitud, kas te olete endiselt samal seisukohal kui enne? see oli siis esimene küsimus, teine küsimus. komisjoni seisukohaks ei ole näpuga näidata kellegi peale, kuid kas te kavatsete analüüsiga minna süvitsi, miks need riigid, kellel on liiga suur rahastatus ühtekuuluvusfondist ja struktuurifondidest, on nüüd olukorras, kus seal on kõige suurem kriis ja nad peavad paluma komisjonilt abi. ma ei hakka siin riike nimetama, kuid te teate isegi, millised nad on. ja viimaks, kahjuks härra Piiperi raportis on üks punkt, nelja, üheksakümne seitsmes lõige, kus on kirjas, et kus äh, kirjeldatakse komisjoni negatiivset seisukohta selleks, et äh, sellepärast, et tahetakse rohkem see-, äh, tulemusi. ma olen sellega täiesti nõus, kuid millised peaksid tulevikus olema kriteeriumid, mitte ainult raamatupidamiskriteeriumid, milliseid tulemusi te tahate saada, kuidas seda raha peaks rakendama, sest muidu me oleme olukorras, kus riikidele, kellele antakse rohkem toetust, satuvad samuti tulevikus kriisi. kas äh, proua Marie-Therese Sanchez-Smith on siin? palun. jah, suur tänu, proua esimees. härra volinik, hoolimata sellest, et meil on vähe aega järel, siis me peame ikkagi rääkima territoriaalsest koostööst, sest äh, eriti kuivõrd hääletatakse kolmanda eesmärgi üle ja tahaksin teile meelde tuletada, et umbes kakssada miljonit inimest äh, elavad Euroopa Liidus äh, piiriäärsetel aladel ja tuletagem meelde, kui palju territoriaalne koostöö kujutab endast lisaväärtust ja konkurentsivõime potentsiaali. ja lõpuks äh, peaksime endalt küsima, mis puutub puudutab selleteemalist raportit. ka eelarve küsimuse osas, kuivõrd me hääletame siin suure, suurendamise osas kolmanda eesmärgi all, kuivõrd, kuigi me kogu arhitektuuri ei sea küsimuse alla, siis tekivad küsimused fondide programmipõhise jagamise kohta ja nende kriteeriumite kohta. Te mainisite ka juhtalgatusi. ja siin näib koostöö olevat täiesti möödapääsmatu. eriti erinevate projektide osade suhtes ja samuti peaks koostööd lihtsustama samuti tuleb äh, lihtsustada ja mis äh, puudutab äh, territoriaalset koostööd, siis milline on kolmanda eesmärgi koht tulevikus ühtekuuluvuspoliitika raames ja me oleme siin palju rääkinud vahekategooriast, kuid tahaksin siis rõhutada kahte asja kõigepealt seda, et me peaksime toetama võrdsuse nimel seda ettepanekut, et kõikidel regioonidel oleks võrdne lähtealus ja tuletan meelde, et regi komisjon hääletab Piiberi raporti üle ning Euroopa Parlamendis toetatakse seda ettepanekut, nii et me peame kindlasti seda rõhutama, aitäh! suur tänu! suur tänu. püüan samuti nii lühidalt teha kui võimalik. me räägime siin ühtekuuluvuspoliitika tulevikust, eriti mitmeaastasest finantsraamistikust, mul on kaks küsimust. kõigepealt, mis puudutavad, puudutab ultraperifeerseid piirkondi, härra volinik, te ütlesite, midagi, millega ma olen täiesti nõus, te ütlesite, et me peame eristama eelarve ja poliitiliste eesmärkide vahel. niimoodi me saame regioonidele pakkuda eelarvest sõltumatu tulevikku. kirjutasin selle lause üles sellepärast, et liiga tihti äh, aetakse segamini äh, vähem soodsas piirkonnas olevad regioonid ja ultraperifeersed piirkonnad. me kipume neid omavahel segamini ajama ja ka äh, raportis leiame äh, selle äh, segamini ajamise, kuid tahaksime siiski, et neid kahte asja hoitaks lahus, sest aluslepingus on artikkel Urta perifeersete piirkondade jaoks selleks, et neid eristada vähem soodsas piirkonna, olukorras olevatest piirkondadest. seega tekib meil eelarve ja e, poliitiliste eesmärkide küsimuse juurde, me ei saa sellest mööda minna ja me peame olema kindlasti väga kokkuhoidlikud, kuid ultraperifeersete piirkondade jaoks on eraldi artikkel aluslepingus olemas, et nende erinevat reaalsust arvesse võtta. et nad on eemal, neil on teistsugused raskused ja see õigustab nende erikohtlemist. minu küsimus on see, kas te ei arva, et selle artikli olemasolu aluslepingus ja nende ultraperifeersete piirkondade eh, eriolukord ei nõua eh, mitte positiivset diskrimineerimist ja ilma selleta, kas ei ole mitte tegemist lepingu rikkumisega, sest eh, lepingus on see positiivne diskrimineerimine välja toodud. ja lõpuks rahastamisküsimus. kas te arvate, et me saame seitsmekümne viie protsendise toetusmäära säilitada või arvate te, et seda on raske, seda kriteeriumi säilitada praeguses olukorras, aitäh? Äh, härra volinik, härra Kellile, äh, kas kunagi on tekkimas ka olukord, kus meil lähenemispiirkondi enam ei ole, jah, me sooviksime, et see nii oleks, aga see on ideaalne olukord. me peame ka äh, vaatama seda, kui piirkonnad näiliselt edasi ei arene, ma rõhutan äh, sõna näiliselt, sellepärast et näiteks ka konkurentsipiirkonnad arenevad äh, edasi. siin on tegu protsessiga ja väljakutse seisneb siin selles, et vähem arenenud piirkonnad äh, arenevad kiiremini, nad liiguvad kiiremini edasi ja liituvad järgmise kategooriaga. ja kriiside olukorras tekib äh, oht, et äh, see arengulõhe suureneb ja, ja tekib taandareng. nüüd allregioonid artikliga sada seitsekümmend kaks on meil tegelikult õige korralik õigus, äh, õiguslik alus olemas ja piirkonnad peaksid ise diferentseerima. kas neil oma piirkonnasiseselt on olemas mingisuguseid teemasid, millele nad sooviksid keskenduda? kuid me ei hakka ju siin praegu ettekirjutusi tegema, et eh, selliselt, et me läheme veel ühe sammu allapoole ja teeme ettekirjutusi, siin on ikkagi tegu eh, piirkondade enda eh, suveräänse otsusega. nii et ma ei näe, et see oleks ka poliitiliselt soovitav, see on minu arvamus, ega see ei ole ka äh, organisatoorselt mõttekas veel siin üks samm allapoole minna Euroopa Liidu tasandilt. nüüd lihtsustamine. ma kuulen küll väga tihti seda märksõna, aga ma väga vähe kuulen konkreet-, konkreetseid ettepanekuid. siinkohal soovime teha üleskutse, ma tean, et parlament on siin oluline osaline ja te olete oma liikmesriikide esindajad, nii et äh, liikmesriikide kinnitusavaldused, äh, selle teema juurde me peame jääma, sellepärast et äh, kui oleksid olemas tõesti liikmesriikide kinnitusavaldused, siis see kindlasti mõjutaks ka auditi tegevust, selle mahtu. aga meie oma äh, panuse eh, lihtsustamisse kindlasti teeme, see puudutab eelkõige riigihankeid, meil on olemas vastav roheline raamat. paljud eh, soovid regionaalpoliitikast on ka peegeldatud eh, rohelises raamatus ja me siis peame ka vaatama, kuidas praegune menetlus käib, kuidas me saame seda ka riiklikus seadusandluses rakendada, aga igal juhul selles valdkonnas on lihtsustamine vajalik. nüüd äh, kolleeg Kotmani selle investeerimisarengulepped, jah, see on väga oluline, aga öö, äh, süüdlaste öö, äh, ni, nimetamine, jah, minu kannatus ei ole ka lõplik me peame aga oma eesmärkides lähtuma eh, oma eesmärkidest, eh, mis on ära toodud eesmärgis, mis on ära toodud strateegias kaks tuhat kakskümmend. nii et me peame ka vastavate tulemusnäidingud, eh, näidikutega töötama. territoriaalne koostöö. kolleeg Schmidt, veel kord suur tänu teie raporti eest nüüd see kümne protsendi määr, kas äh, see on tõesti äh, täidetav, see oli üheks meie eesmärgiks, me, ma ei soovi siin kuidagi kõrvale äh, põigelda, aga kui me räägime siin makropiirkonna koostööst ja kui asjad natukenegi sellises, sel suunas liiguvad, nagu me soovime, siis sellisel juhul meil on juba tegu piiri, piirkonnaülese koostööga. see on oluline nimelt, et piirkondade üleselt ei toimuks mitte ainult koostöö, vaid et ka äh, vahendite eraldamine toimub piirkondade üleselt. sest äh, me peame ka vaatama, millist rolli mängib äh, finantseerimine mm, regioonide vahelises koostöös ajapikku see kindlasti suureneb. ja me peame lahendusi pakkuma ka kõik, teistele piirkondadele. nüüd kolleeg Teixer. jah, me oleme täiesti kursis äärepoolsemate piirkondade probleemidega, me teame, millised äh, Äh, probleemid seal on tekkinud. ja äh, Solves raportis, mis puudutab siseturgu ja mis raportis, mis puudutab ka äärepoolseid piirkondi, siis äh, need on meie jaoks väga huvipakkuvad. ma tean, et seda on ka parlamendiliikmed omavahel arutanud ja ma äh, tean, et me peame töötama ka nende majanduslike eripäradega, mis äh, kehtivad äh, äärepoolsemates piirkondades. ja ka tulevikus me peame rohkem tähelepanu pöörama äärepoolsete, äärepoolsemate piirkondade problemaatikale. nüüd paljud leiavad, et kaasfinantseerimise määra tuleb äh, vähendada selleks, et äh, omanikutunnet nii-öelda suurendada. aga äh, on tehtud ka kommentaare, et nendel keerulistel aegadel on väga keeruline liik-, mõningate liikmesriikide piirkondadel kaasfinantseerimist tagada. ja seetõttu me võiksime siin ajalise piiranguga tegeleda näiteks kolm aastat, oleks selleks ajaliseks piiranguks, mille raames me saaksime siis äh, kaasfinantseerimise poha, puhul erireeglid ette näha kaasfinantseerimises. näiteks kui aastal kaks tuhat seitseteist alles midagi toimuma hakkab äh, et me siis äh, hakkame kaasfinantseerimise sätteid rangemaks muutma, aga igal juhul me peame praegu näitama, et ka keerulistel aegadel regionaalpoliitika suudab kiiresti ja äh, kohaselt äh, reageerida, aga igal juhul kaasfinantseerimise põhimõte peab kehtima jääma, aitäh. Thank you, Jana. suur tänu. härra Albrecht, palun. suur tänu meil on siin arutelu ühtekuuluvuspoliitika tuleviku üle ja see on väga eriline, sest äh, härra volinik, te olete väga edukalt suutnud poliitilistest fraktsioonidest või rahvusdelegatsioonidest sõltumatult suutnud lõhesid tekitada. kõik tülitsevad nüüd äh, regioonide tõttu ja seetõttu on meil siin nüüd rohkem emotsioone ülal kui eelarve arutelu puhul. kas te võiksite meie kõhklusi hajutada, sest meil on erinevad osapooled siin konfliktis ja tundub, et siin luuakse mingisuguseid legende, keegi ei tea, mis tegelikult toimub, mõned arvavad, et fondid võetakse teisest eesmärgist ja teised arvavad, et me võtaks esimesest. eesmärgist. nii et siin on huvide konflikt tekkinud. palun öelge meile selgelt, kuidas te selle rahastamise tagate regioonide jaoks, milline on selle rahastamise allikas. tihti me peame varsti selle üle hääletama hakkama ja seega, kas info puuduse tõttu juttu äh, hääletame täiesti suvaliselt või on meil siis rohkem äh, infot vaja, kas see raha tuleb teistelt regioonidelt või jaotatakse raha ümber, nii et see ei mõjuta esimest eesmärki. mina ise esindan Poolat ja mul on järgmine küsimus kui meil on vahekategooria, siis kas tähendab seda, et Poolal on rohkem või vähem raha? sest ma tean, et siin on lihtsustamisega tegemist, kuid kõik see arutelu keerleb ju selle küsimuse üle. meil on teatud hirmud, kes äh, siin saab kasu, kes kaotab sellest uuest kategooriast ja samuti on mul küsimus. Konstants mainis, et peagi pakuvad liikmesriigid välja eelarvete vähendamise ja volinik Haan ütles ka midagi selle kohta, kuid mm, tahaksin täpsustada, sest kui me otsustame, et me eelarvet vähendame, siis kas me peame seda vähendama ka eel, ühtekuuluvuspoliitikas, kas te vähendate seda vertikaalselt või horisontaalselt? kas te pakute välja teise eesmärgi vähendamise ja kas see on seotud vahekategooria eesmärgiga või te vähendate ka esimeses eesmärgis eelarvet? see on meie jaoks väga oluline, sest see annab meile ülevaate kuidas arutelu edasi liigub, eriti just eelarve osas, kas me kõik kaotame või on ainult rikkamad riigid need, kes siin kaotavad ja tahaksin teada ka teie arvamust, äh, härra volinik. meil on vaja teilt selget informatsiooni selle kohta. ja viimase lause kohta, mis te ütlesite, praegune olukord Kreekas, kas see mõjutab ühtekuuluvuspoliitikat Kreekas? seal on finantsprobleemid, kas seetõttu on problemaatiline ka kaasrahastamine Kreeka poolt ühtekuuluvuspoliitika osas. ma arvan, et see on ühtekuuluvuspoliitika tuleviku jaoks väga oluline, sest paljud poliitikud ütlevad, et peamiseks ühtekuuluvuspoliitika kasusaajateks on need, kes on praegu raskes olukorras, nii et kas ühtekuuluvuspoliitika ja kriisi vahel on otsene seos? ja eile ütles keegi Brüsselis, Eh, lisa, et Kreek-, Kreeka on kriisis Lissaboni strateegia tõttu? Seller, suur tänu. mul on üks üldine küsimus ja spetsiifiline küsimus. me arutame siin alati, et me peaksime, saaksime, teeksime alati tingivas kõneviisis ja me räägime siin ideaalsetest olukordadest, ideaalsetest ettepanekutest mida me peaksime, millega me peaksime tegelema Euroopa poliitika valdkondades ja mitu kolleegi on juba maininud, et rakendustase on ju tegelikult hoopis kuskil mujal. ja ühtekuuluvuspoliitika eh, rakendamisel on pädevus liikmesriikidel ja eelmisel aastal oli mul võimalus eh, osaleda komisjoni delegatsioonide reisidel ja nagu me teame, reisimine harib ja ja kõik see, millest siin on räägitud, halduse lihtsustamine ja nii edasi, selle, seda me seal pidime koha peal ka arutama ning kriitika oli eelkõige suunatud just omaenda liikmesriikide äh, vastu, kes ei suuda hakkama saada ähm, Euroopa programmide elluviimisega, mille eest nad on äh, vastutavad. nii et meie ideaalpoliitika sattus vastamisi äh, reaalpoliitikaga koha peal kaks näidet. Euroopa Komisjon ja parlament on piiriülese koostöö jaoks näiteks loonud vahendi eh, Euroopa territoriaalkoostöö eh, linnad, piirkonnad, eh, näiteks Saksamaa, Poola näite toon, soovivad teha koostööd sellise programmi raames ja soovivad siin koordineerida oma piiriüleseid projekte, aga samas oma piirkondlike valitsuste puhul nad näevad väga suurt vastuseisu. Poola vastav ametiasutus, mis kummalisel kombel vastutab selle programmi elluviimise eest, on ristipaiki jalus ettepanekutele. ja sama ka Saksamaa pool. ja Äh, samas ka kolmandate riikide äh, ettevõtted, kes on samuti projektidesse kaasatud, on sattunud äh, nüüd ohtu, nende eksistents on sattunud ohtu, sellepärast nad ei saa oma juba tehtud sissemakseid tagasi ja igale poole edastatakse palvekirju, et aidataks projektide edasviimisel ja lahendust ei ole nii et kui me ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel ei jõua rohkema Euroopani ja me ei, ei saa siin suuremat mõju, kui meil praegu on, siis koha peal me näeme, et meie eh, head kavatsused tegelikult kuhugi ei jõua ja ma arvan, et järgmise perioodi jaoks me peame need küsimused eh, veel kord arutelu alla võtma ja me peaksime ka oma määruste koostamisel arvestama sellega, et me osa kontrollist äh, tooksime siiski Euroopa tasandile tagasi. suur tänu, Joachim ja Francesca, palun. Grazie, president. Eh, signor commissario. suur tänu. teen väga kiiresti. kaks küsimust kõigepealt küsimus, mida paljud kolleegid on siin juba maininud. see puudutab seda uut vahekategooriat. me oleme sellest juba palju rääkinud, kuid ma arvan, et me peaksime selgelt keskenduma ühele punktile ilma selleta on endiselt olukord ebakindel. ja siin mõtlen just seost eelarvepoliitika ja teisalt uue kategooria paikapanemise vahel. küsimus on just ressurssides, kust need ressursid tulevad? see on väga oluline, arvan, et uue kategooria loomine ei tohi mingil juhul vähendada olemasolevate kategooriate ressursse. seega peab olema siin tegemist lisarahastusvahenditega. teine küsimus olen nõus, et on vaja rohkem rahastada VKE-sid, see probleem on mulle südamelähedane. samuti on oluline ka teadusuuringute innovatsioonipoliitika, seega on minu küsimus, milliseid meetmeid on võetud, et VKE-de kaasatust suurendada innovatsiooni ja teadusuuringute programmides kuidas äh, nende jaoks lihtsustatakse rahastamisele ligipääsu, sest äh, probleemiks on just nende ligipääs rahastusele. tihtipeale on see väga keerukas ja siin tekibki äh, lihtsustamisest küsimus. me peame tegema rahastamise kiiremaks ja lihtsamaks. suur tänu. tahaksin e, küsida härra volinikult midagi väga olulist. nagu te teate, on Kreekas praegu väga tõsine riigivõlakriis ja see mõjutab kogu euroala. kas meid tuleks karistada või kas peaks olema finantspoliitika, mis toetab arengut? muidugi eelistaksime teist varianti ja tahaksime, et äh, rahastamine oleks kestlik. Kreeka osalus nendes programmides on kahekümne kahe miljardi suurune ja muidugi ei ole meil praegu võimalus selliseid vahendeid leida, sellepärast härra Juncker ütles eile Libre Belgique'i ajalehes, et Kreekal on vaja hingamisruumi. ja ta tegi ettepaneku rahastada Kreeka programme struktuurifondidest selleks, et oleks tagatud sajaprotsendiline programmide täitmine ka ilma Kreeka osaluseta. härra volinik, kas teie arvates on see teostatav? ja kas see oleks võimalik äh, ka ilma teisi regioone kahjustamata, aitäh? Gracias, presidenta. En este debate del futuro de la política de cohesión. proua Estaras praeguses arutelus tuleb mulle pähe kolm eri asja, esiteks eesmärk number kolm, siin on siis distants sada viiskümmend kilomeetrit, parlament on pakkunud välja eh, erinevaid eh, lahendeid, kuidas see küsimus uuesti läbi vaadata, kui me võtame näiteks minu kodupiirkonna, milleks on Baleaarid, eh, kui siin on selline piirang peal, siis meil ligipääsu nendele rahalistele vahenditele ligipääsu ei ole vahekategooriast oleme rääkinud lõputult viimasel täiskogul ähm, ka Riga raportis ka võtsime seisukoha selles osas, peaks vähemasti öö, ähm, uurima seda võimalust selleks, et ükski regioon ei jääks ähm, ebasoodsasse seisundisse ning et kõik oleksid võrdsed ja kui räägime siin raskustes olevatest regioonidest, siis sellel ei ole mingisugust seost ei saarte ega äärepoolsemate aladega ega mägiste piirkondadega. Lissaboni lepingus viidatakse mitmeid kordi sellele, et eraldi peaks tegelema just seda tüüpi piirkondadega, sealhulgas ka saartega. kuidas rahalised vahendid jaotatakse selles osas tuntakse suurt muret, me ei räägi mitte esimest korda äh, finants, või nüüd räägime esimest korda siis finantsraamistikust äh, kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Liidu tarvis, SKT on riigiti väga erinev, tahaksime, et keegi ei jääks siit kuidagi kõrvale, kuidas tagada ka see, et äh, kui neid fonde palju ei ole, siis kuidas neid ümber jagada kui meil oleks teada, kuidas seda asja korraldama hakatakse, saaksime kõrvale jätta igasugused kõrvalised teemad, siin me räägime juba kaks aastat äh, ilma, et meil oleks tegelikult eriti palju infot, kui meil oleks rohkem infot kasutada, siis oleksid meie arutelud ka viljakamad ja kaotaksime vähem või raiskaksime vähem aega äh, sest et äh, siin äh, kasutame terveid päevi, komisjoni koosolekuid, täiskogusid ja nii edasi, selleks, et rääkida ühest ja samast äh, teemast, ilma et meil oleks mingisugust lisainformatsiooni. härra volinik, härra parlamendiliige, ma täiesti saan aru, et te nii kannatamatu olete. meie oma öö, lõpptulemuses sõltume siiski eelarvest, ma ei oska teile praegu mingisuguseid summasid nimetada, ma võin teile ainult öelda, millised on kontseptsioonid ja millised on meie kaalutlused ja siin ma tulengi Jan Ulbrichti sõnavõtu juurde. meil on praegu selline süsteem, selline mudel, mis näeb ette, kuidas vahendeid jagatakse. ja umbes viiskümmend üks protsenti läheb siis ähm, kasusaajatele nelikümmend üheksa protsenti netomaksjatele, nii et siin on tegu suhtega üks kümnele äh, vaesemate ja jõukamate piirkondade vahel ning äh, poliitilistel põhjustel peab olema ka teatav äh, mõõdupuu tulevaste eelarvete jaoks struktuuripoliitikas me peame teatava tasakaalu saavutama nii netomaksjate äh, kui ka äh, kasusaajate äh, piirkondade vahel. me ei tohi takistada ka piirkondade struktuuri kui me seda kogu süsteemi ei muuda, siis vahendite jagunemine, jagunemine areneb üksteisest väga kaugele eraldi ja siis meil oleks lõpuks suhtes kuuskümmend viis protsenti, kolmkümmend viis protsenti. aga meil on oluline, et see suhe jõukamate, vaesemate piirkondade vahel säiliks eesmärgiks äh, peab olema see, et meil ei oleks ähm, väga suuri kaotajaid, väga suuri äh, võitjaid, ka siin peab äh, saavutama tasakaalu. ja kui eelarve on sama suur kui praegu, siis on mõningaid riike, kes absoluutsummades saavad vahendeid juurde ja on neid, kes äh, vähem vahendeid saavad. sellepärast, et äh, riikides äh, toimuvad ju ka arengud, no me teame, et Hispaania näiteks piirkondade arengu koha pealt on väga heaks edulooks, nende piirkonnad on lähenemispiirkonna kategooriast välja arenenud ja uutes liikmesriikides me näeme, et praktiliselt kõik pealinnad ei ole enam lähenemispiirkonnad, nii et siin asjad muutuvad. aga põhieesmärgiks on säilitada tasakaal vahendite jagamisel nii Euroopa ühiste vahendite ja piirkondade vahendite osas ja seetõttu ma leiangi, et oleks äh, mõistlik äh, vahepiirkonna kategooria sisse tuua, et äh, siin tagada adekvaatne finantseerimine selleks, et nende piirkondade arengut toetada. see on see põhimõte, mul ei ole praegu mingeid arve, sellepärast et me ei ole veel nendeni päris välja jõudnud, aga ma võin teile lihtsalt kirjeldada seda põhimudelit ja ma äh, loodan teie jätkuvale toetusele sellele. Kreeka. jah, meil on seal äh, vahendite äh, vastuvõtuvõimekuse probleeme, kuna mm, erasektor praegu ei ole väga aktiivselt kaasatud. Ähm, seetõttu arvatavasti ähm, on tegu siin ka teatava tagasihoidlikkusega nende poolt, kuna tegu on ka suure kriisiga. nii et me peame arvatavasti iga e, piirkonnaga e, ka läbirääkimisi pidama selles osas, kuidas e, nende majanduse arengut parandada, siin on tegu loomulikult keskpika ja pika perspektiivi meetmetega me peame praegust olukorda analüüsima ja nii et siin on oluline just klastrite äh, koostamine, ähm, arukas koordineerimine, nii et sellest teemast me ei pääse. see, mida Juncker ütles, jah, tal on õigus ja samas ka ei ole õigus. mina olen alati eh, tagasihoidlik eh, selles osas, kui ma räägin sajaprotsendilisest või üheksakümneprotsendilist eh, kaasfinantseerimisest, sellepärast et mina usun ikkagi sellesse omaniku põhimõttesse. aga ajutiselt ehm, me võime selliseid meetmeid ette näha. kui me kaasfinantseerimise määra mm, suurendame, siis on loomulikult äh, teostavate projektide arv väiksem, sellepärast et vähem raha on ähm, kasutada. Kreeka puhul me võiksime näiteks ähm, kaasfinantseerimise määra tõsta kaheksakümne viie protsendini, rohkem me ei ole võimelised seda tõstma praegusel perioodil. kolleeg Sellerile. meie nõuded ja rakendamine, jah, need on, seal on, tekib vastuolu. aga me ei saa ka loota, et kõik üks-üheselt üle võetakse, see on, me peame poliitilist survet avaldama, et äh, meie programmide ülevõtmine ka adekvaatselt toimuks ja äh, piiriüleses koostöös me näeme edusamme, aga nagu siin juba öeldud on, siis liikmesriigid tihtipeale ei ole isegi väga rõõmsad selle piiriülese koostöö üle. aga me peame siin, me teame, et siin on võimalik saavutada tulemusi, mille ees ei saa silmi sulgeda ka liikmesriikide pädevad asutused. et innovatsioon ka teaduse, teadusuuringute toetamises on olemas üks kriteerium ja see on tippteadus ja siin tippteadmine ei ole kuidagi seotud piirkonnaga aga territoriaalse koostöö põhimõtteks on VKE-de toetamine, nende toetamine äh, haldussuutlikkuse parendamisel, konkurentsivõimelisuse suurendamisel ja ma näen ka siin innovatsiooni võimalusi ja seda me peaksime just regionaalpoliitika raames ka toetama. ja ette nägema ka vastavaid vahendeid Eh, kolleeg Trimopolos eh, lõpetuseks veel. mina eh, struktuurivahenditega mm, karistamise osas olen alati väga skeptiline olnud. kuigi ma tean, et väga äh, karmid äh, poliitikud siin seda toetavad, aga mina ei näe, et siin sellel väga häid tulemusi oleks. ma näen, et opositsioon, valitsus ja kõik teised osapooled äh, võivad siin teisel arvamusel olla, aga meil, kui siin, kui siin jätkusuutlikkust eiratakse, siis äh, ma ei näe siin mingeid tulemusi. ma loodan, et see jääb lihtsalt akadeemiliseks aruteluks. nüüd äh, saja viiekümne kilomeetrine vahemaa Äh, need kriteeriumid peab loomulikult äh, üle vaatama äh, meie piiriüleses koostöös, aitäh! suur tänu, härra volinik, suur tänu ka kõigile komisjoni liikmetele osaluse eest, loodame teid näha, härra volinik, täiskogul, sest meil on suur arutelu ees erinevate raportite põhjal, mis näitab selgelt, et komisjon on nüüd valmis läbirääkimisi alustama ja loodame ka, et te saate määrused paika panna nii kiiresti kui võimalik, me teame, et komisjonil on samuti oma reeglid, mis, mida siin järgida tuleb, aga suur tänu teile veel kord! nüüd mingem kohe Herman Winkleri raporti juurde, palun nüüd äh, mingime järgmise päevakorrapunkti juurde, meil on pool tundi kahe teema arutluseks. esimene on Herman Vinkleri arvamus, mis rohe, puudutab rohelist raamatut äh, Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise kohta kas me saaksime, kallid kolleegid, palun nüüd edasi minna, annan kõigepealt sõna arvamuse autorile Where is he? Yeah. Herman, please. Danke, Frau Vorsitzende, liebe. suur tänu, proua esinaine. lugupeetud kolleegid. eelmises äh, päevakorrapunktis me just kuulsime, et teadusuuringute äh, toetamine ei ole mitte ainult äh, tööstuskomisjon jaoks oluline, vaid ka regionaalpoliitika jaoks on see oluline ja algusaastatel oli äh, viis protsenti ühtekuuluvuspoliitika alt rahastatud, nüüd on see ju isegi kakskümmend viis protsenti eelarvest. nii et praegu on meil kaheksakümmend kuus äh, miljardit äh, eurot ette nähtud äh, äh, teadusuuringute innovatsiooni rahastamise jaoks, nii et seda on rohkem isegi, kui seitsmenda raamprogrammi raames on ette nähtud. kuid me teame, kui suured on erinevused piirkonniti eh, teadusuuringute ja innovatsiooni osas ja seetõttu me peame ka vaatama, eh, milliseid eh, toetusi me siin ette näeme. tööstuskomisjon on juba paljusid punkte maininud ning ma loodan ka teie aktiivsele kaastööle nii et me ka äh, täiskogul saame väga selge sõnumi edastada. lugupeetud kolleegid, äh, menetluse kohta paar äh, sõna. Te teate, et arvamuse koostamisel meil ei ole väga palju ähm, ruumi ja ma teen ka ise mõningad muudatusettepanekud ja teiseks, meil on ka ajalise äh,, ajalisi probleeme see on seotud küll tööstuskomisjoni ajakavaga, teate, et homme kell kuus õhtul on muudatusettepanekute tähtaeg. ma tean, et paljud on selle teemaga tegelenud, me oleme ka arutanud seda küsimust, nii et ma arvan, et see peaks õnnestuma meil, et me saaksime oma seisukohti ka välja tuua. ma sooviksin nüüd sisu kohta välja tuua viis punkti. kõigepealt ühtekuuluvuspoliitika peaks toetama teadusuuringuid ja äh, innovatsiooni äh, rahastamist, samuti kõik äh, pingutused, mis regionaalpoliitika alt hakkaksid teadusuuringuid, innovatsiooni rahastama, siis neid ma ei toeta ja ma arvan, et siin tuleb äh, tähelepanu keskmes hoida ikkagi piirkondi ja territoriaalne koostöö äh, on oluline. samuti teised äh, prioriteedid, näiteks demograafilised või ka energiaga seotud prioriteedid peavad selle alla jääma nüüd edasi millistest vahenditest mida finantseerida teaduse ähm, toetamine, see peab ikkagi rajanema äh, tippteadusel. oluline on ka äh, regionaalpoliitika äh, alt innovatsiooni toetamine ja siin tuleb tagada ka piirkondade tugevda, tugevdamine innovatsioonistrateegiates. me teame, et piirkonniti on innovatsioonivõimekuses äh, väga suuri erinevusi ja see ongi väljakutseks meile samuti ei ole paljud äh, piirkonnad äh, ühtekuuluvuspoliitika äh, alt veel kõiki oma vahendeid saanud, mis on ette nähtud innovatsiooni rahastamise ette nähtud, me peame ka vastavat võimekust piirkondades tugevdama selleks, et võimalikult suur hulk ettevõtteid saaks ka üle piirkonnal, piirkondlikes projektides kaasa lüüa. ja me peaksime ka vaatama, kas samuti me peame vaatama, et ähm, eesmärgid oleksid seotud ka ühtekuuluvuspoliitika eesmärgiga ja siin on oluline ka konkurentsivõime tugevdamine ja piirkonna majanduse tugevdamine nüüd edasi. nüüd ma jõuan selle aruka spetsialiseerumise juurde. Te näete ka arvamuse projektist, et see on üheks olulisemaks teemaks minu jaoks. me peame ka vaatama, kuidas aruka spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt me saame välja töötada kohandatud innovatsioonistrateegiaid siia tuleb kaasata territoriaalsed äh, osalejad, vastavad ettevõtted ja siin tuleb ette näha ka kohandatud innovatsioonistrateegiaid. samuti tuleb analüüsida nii nõrku kui tugevaid külge, et me ei hakkaks neid äh, programme lihtsalt copy-paste'ina üle võtma. ja siin tuleb äh, siis kasutada nii struktuurifondide kui ka teadusuuringu äh, toetamiseks ette nähtud vahendeid. Ähm, tõhus vahendite kasutamine peab siin olema kõige olulisemaks äh, võtmesõnaks, eriti just nendel keerulistel aegadel ja tegevuskavades peaks see ka olema peegeldatud. arukas spetsialiseerumine peab abistama ka rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisi klastreid äh, moodustama. aga oluline on äh, see ka traditsiooniliste majandusharude jaoks, näiteks põllumajandus, äh, käsitöö, turism, ka neid tuleb tugevdada innovatsiooni kaudu. komisjoni, komisjoni poolt välja pakutud platvorm ja välja pakutud äh, hindamiskriteeriumid, äh, need aitavad ka tagada kvaliteeti. oluline on siin erinevate tasandite kommunikatsioon ja nüüd neljas punkt, mis on ka äärmiselt oluline, see käsitleb VKE-sid. siinkohal VKE-de osalus ähm, äh, teadusuuringute raamprogrammis on, on veel vähene seda me oleme näinud nii Eurostari programmi raames kui ka seitsmenda raamprogrammi raames, kuid VKE-d on innovatiivsed, seda me ka näeme. VKE-d on tegutsemas tihti just nendes valdkondades, traditsioonilistes valdkondades, mis on klientidega väga tihedalt seotud, mis on ka äh, piirkondadega väga tihedalt seotud, mis on ka kasumlikud äh, piirkondade jaoks ja siinkohal me saame parandada VKE-de olukorda ka äh, tehno, tehnosiirde, teadmiste siirde kaudu ja öö, ähm, samuti ka mm, sellega, et me lihtsustame VKE-de juurdepääsu vahenditele. nüüd võrgustamine, rahvusvahelistamine on oluline eh, struktuurifondide abi osas. ka siin tuleb seda abi laiendada VKE-dele, aga siinkohal ma hoiatan siinkohal on oluline VKE-dele pakkuda ka eh, vastavaid äh, nõustamisteenuseid, sellised vahendid on täiesti olemas. ja me peame neid nõustamispakkumisi ka laiendama. nüüd viies punkt. rahastamise küsimused. siin on oluline ka äh, piirkondade vaheline koostöö, selle rahastamine, siin on olulised äh, piirkondade vahelise koostöö eh, julgustamine, vastavad motivatsioonid tuleb luua. nüüd eh, olen paar sõna öelnud ka eh, rahastamise kohta, niinimetatud innovatiivsete rahastamismudelite väljaehitamine, näiteks erinevate fondide kasutamine, seda, see on tervitatav. peale selle me peame vaatama ka, millised on kokkupunktid, milliseid tingimusi näevad ette kaheksas raamprogramm. nii et me saaksime veel täiendavaid rahastamisi teadusuuringute jaoks. samuti ma leian, et ristfinantseerimise laiendamine on mõttekas ja see on oluline ka regionaalpoliitika ühtekuuluvuspoliitika tugevdamise jaoks loomulikult äh, halduseeskirjade lihtsustamine on äh, oluline ja mul on väga hea meel, et me ka siin oleme äh, sammukese edasi jõudnud. me teame, et raamprogramm on suhteliselt tsentraalselt hallatav, aga sellegipoolest ma leian, et reeglid, menetlused ja eeskirjad, standardid toetuste puhul, et neid tuleb võimalikult äh, palju harmoneerida. nii et me peame erinevatest haldussüsteemidest hoolimata püüdlema programmide rahastamise eeskirjade maksimaalse ühtlustamise poole. nii et äh, lugupeetud kolleegid, need olid minu ettepanekud selle raporti kohta ja ma loodan, et siis muudatusettepanekute kaudu meil õnnestub ka oma regionaalpoliitilist panust osutada sellesse arutellu, aitäh! Lähme nüüd edasi variraportööride juurde, Maria, palun kõigepealt. suur tänu, proua esimees, tahaksin esiteks õnnitleda härra Winklerit tema töö eest ning väga hea dokumendi eest, mida ta täna meile tutvustas, mis põhimõtteliselt võtab kokku kõige olulisemad äh, teemad, millele peaks keskenduma meie arvamus. kõigepealt olen nõus raportiga, raportööriga selles osas, et on vaja regionaalpoliitika ning äh, äh, teadusinnovatsiooni ühistrateegia koordineerimist. sellised koordineeritud, selline koordineeritud seos tähendab seda, et omavalitsused peavad osalema ka nende poliitikate väljatöötamisel. see tähendab, et eesmärgid tuleb välja töötada vastavalt iga regiooni spetsiifilistele omadustele. ühtlasi jagan raportööri arvamust VKE-de osas, et nad peaksid rohkem osalema innovatsioonis ning teadusuuringutes, sest et VKE-d on peamiseks Euroopa Liidu töökohtade allikaks ühtekuuluvuspoliitika peaks püüdlema just nimelt nende eesmärkide suunas ning peaks tagama VKE-de ligipääsu rahastamisele ning vähendama bürokraatlikku koormust, mis neid negatiivselt mõjutab. olen raportööriga nõus ka selles osas, et regioonid peavad töötama välja spetsiifilised innovatsioonistrateegiad ja keskenduma öö, intelligentsele arengule. see tähendab, et tuleb tagada Euroopa Liidu struktuuri ja ühtekuuluvuse ning äh, regionaaltoetuste vahel äh, seos. rahalisi vahendeid äh, tuleb kasutada ära võimalikult hästi, tuleb tagada ka siseriiklike ja regionaalsete rahastamisagentuuride töö koordinatsioon Euroopa Liidu omadega, selleks et oleks meil paigas strateegia, millega ollakse nõus ka Euroopa Liidu tasemel arvamusest on puudu aga sellest, et ta peaks viitama ka innovatsiooni panusele jätkusuutlikumale linnapiirkondade arengule. siin peaks rääkima sotsiaalsest ja keskkonna jätkusuutlikkusest, ka energiatõhususest, nimelt ei peaks siin kaasnema mingisugused lisaenergiakulud. ja veel kord tahaksin tänada härra Winklerit, Ehm, väga hea töö eest ja meie fraktsiooni nimel esitame kindlasti ka muudatusettepanekud. suur aitäh, Riika Maler, palun. suur tänu. tahaksin õnnitleda raportööri väga hea dokumendi eest. see võtab väga hästi kokku sünergia, mis eksisteerib regionaalarengu ning ehm, teadusuuringute vahel, kuid siiski mõningad märkused. nagu variraportöör just ütles, on meil vaja paremat koordineerimist raamprogrammide ning struktuurifondide vahel, kuid samas peame arvestama äh, sellega, et raamprogrammist rahastatakse midagi muud, siin raamprogramm, äh, teadusraamprogramm äh, toetab tippteadustööd, aga struktuurifondide kaudu saame eh, toetada väga innovatiivset ja pragmaatilist eh, teadustööd ja see tegelikult moodustab väga suure osa eh, teadusuuringutest üleüldse Euroopa Liidus. nii et väga oluline on toetada selliseid teadusuuringuid, mis toovad endaga kaasa midagi innovatsioonilist ja mis toetavad ka kohalikke VKE-sid ja äh, seega toovad kaasa suurema hulga töökohti ning ka parema konkurentsivõime. rõhutaksin just kohalike ettevõtete rolli ja ähm, minu kogemuste kohaselt me ei räägi mitte ainult ettevõtete ähm, vähesest äh, huvist äh, innovatsiooni vastu, vaid et kui nad on juba selle tee valinud, siis peavad nad tõesti sellesse ka panustama ja et kõik see peab äh, liikuma üheskoos ühtsete eesmärkide suunas, nii et meil on tõesti veel palju ära teha. loomulikult peaksime kaaluma ka seda, et kuidas me saame kõige paremini turustada kõige innovatiivsed. me oleme Ameerika Ühendriikidest äh, kaugel maas, aga kindlasti esitame ka oma fraktsiooni nimel muudatusettepaneku. suur aitäh ja äh, Jean-Paul Besset, palun, Roheliste nimel. suur tänu meie tahaksime arvamuse projekti veidi rikastada nimelt, milline on innovatsiooni ja teadusuuringute objekt meil peab olema selge see, mida me siin üldse otsime, mille poole püüdleme. innovatsioon ja teadusuuringud peavad olema arenguvõimaluseks meie erinevatele regioonidele ja selleks, et see nii oleks, peab innovatsioon ja ka teadusuuringud olema, olema täpsemalt defineeritud, need peavad olema midagi väga konkreetset ja täpset. konkreetsemalt tähendab see seda, et peaksime seadma sammud ähm, säästva arengu suunas. nii et innovatsioon ja teadusuuringud peavad ka püüdlema säästva arengu eesmärgi suunas, tegemist peab olema eesmär-, äh, vabandust, vahendiga, mis võimaldab meil säästva arengu põhimõtteid hakata järgima kõikides eridistsipliinides ja valdkondades. ja äh, sellest tulenevalt esitame ka oma ühe muudatusettepaneku, kus, äh, läbi mille me annaksime siis sellele ettepanekule täpsema suuna siin Regionaalarengu komisjonile suur aitäh ja nüüd on sõna ülejäänud kolleegidel, kõigepealt äh, Francesco, palun. suur aitäh tervitan äh, härra Vinkleri arvamust ja seda, et ta rõhutab, äh, et tuleb panustada teadusuuringutele ja innovatsioonile ning äh, regioonide äh, väga heale võimekusele. kindlasti peab tagama kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärgide ning äh, innovatsiooni ja teadusuuringute eesmärgide vahelise sidususe on vaja ka sektoripõhiseid ning äh, vertikaalset laadi õigusakte. on vaja ka süsteemi lihtsustada, eriti VKE-de jaoks. tuleb keskenduda teemadele, mis oleks konkreetsed. kolmandaks peaks vähendama äh, halduskoormust näiteks läbi digi, äh, digiallkirja ja neljandaks äh, heade tavade jagamine avalike hangete osas, aitäh! suur aitäh, proua Smolkova, palun! suur tänu! proua esinaine, teen väga lühidalt, kuna aega ei ole palju volinikuga äh, arvamuste vahetuses me kuulsime seda mitu korda ka oma kolleegidelt, et äh, teadusuuringud äh, ja innovatsioon on regioonide arengu jaoks äärmiselt olulised. ma olen sellega nõus. ja ma sooviksin rääkida punktist viis. me peaksime VKE-sid ja nende kaasatust teadus-arendustegevusse toetama. VKE-d peaksid olema just selleks kokkupuutepunktiks ähm, äh, praktikaga. teises punktis te mainite äh, prioriteete, nii et et prioriteedid peavad regioonide jaoks olema kohustuslikud. jah, äh, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia seab eesmärgiks kolme, kolm protsenti ja meie soovime, et see oleks siduv määr. aitäh. Lambert van Nistelrooy, I am waiting for the härra Lambert van Nistelrooy, vabandust, ma ootasin, et tõlk lõpetab. Goed, eh, goede opinie voor eh, van de collega en. jah. me võtame küll teatavaks selle, et kolleegid suhtuvad arvamusse eh, positiivselt, kuid meil toimus kuulamine Rahvaparteis, kus me rääkisime just raamprogrammi Äh, uue strateegilise lähenemise ja äh, seostuvate valdkondade vahelistest seostest. tegelikult ei peaks kasutama siin või probleemne ei ole ühtekuuluvusfond, kui me räägime infrastruktuuriprojektidest selles valdkonnas on kõik väga selge aga, aga üheksakümmend protsenti neljakümne viiest miljardist tegelikult nii-öelda asuvad liikmesriikide territooriumil ja see, sellel ei ole mingisugust seost ei ühtekuuluvuse ega territoorium- või territoriaalse ühtekuuluvusega väga oluline on see, et fenomenile pööratakse suuremat tähelepanu läbi arvamuse. ka Riga raportis oli lihtsalt kirjas, et teadusuuringuid peaks kahekordistama, see oli see põhiline väide. me ei saa siin kasutada mingisuguseid spontaanseid lahendusi. meil ei ole vaja siin liialt äh, fonde. rohelises raamatus äh, teadusuuringute kohta oli kirjas, et äh, teadus- ja arendustegevuse programmid peaksid tagama ka geograafilise tasakaalu ja meie oleme täiesti sellise lähenemise poolt, oleme seda olnud ka minevikus. ei saa ju lubada seda, et ühe riigi piiril viiskümmend kilomeetrit ühel pool on üks laboratoorium, viiskümmend kilomeetrit teisel pool piiri on täpselt samasugune laboratoorium, nii et tuleb pingutused ühendada tuleb äh, siin kaks asja ühendada, aga samas siiski teha seda kaheksanda raamprogrammi raames. see ei ole ikkagi regionaalpoliitika küsimus. kui me räägime siin sellest intelligentsest ühiskonnast, siis äh, sel nädalal just leidis aset äh, konverents Brüsselis, kus osalesid erinevad regioonid nii et siis tulebki just nimelt see mõõde siin tagada ja ülejäänud osas tundub see arvamus meile sobiv, see on edasi antud ka ITRE komisjonile ja siis teeme oma sõnastuse ettepaneku, aitäh. suur aitäh, kolleeg Vlasak, palun. lugupeetud äh, daamid ja härrad, mina olen väga rahul selle arvamuse projektiga, see väga hästi keskendub kõige olulisematele küsimustele mina näen siin kahte valdkonda, üks puudutab siis äh, tippkeskusi ja äh, teine puudutab siis rahvusvahelisi klastreid ja mina sooviksin rääkida ka sellest, millest rääkis härra Van Nistelrooy, nimelt tegu on erinevate vahendite tegevuste koordineerimisest. ja teiselt poolt on tegu ka VKE-de äh, toetamisega ja ka me peame vaatama, milliseid toetusvahendeid on ette nähtud ka teadusuuringute innovatsiooni valdkonnas üks, viis ja kuus on vaja üksteisega äh, siduda. see tähendab, et kui see äh, sihipärasus on äh, kohustus, siis, siis äh, äh, äh piirkonnad peavad ka sellele keskenduma ja peab tagama ka selle, et piirkonnad ja ähm, ettevõtted oleksid üldse huvitatud ähm, vahendite taotlemisest ja samuti ristfinantseerimine on väga huvitav ettepanek, aitäh. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să vă spun că apreciez apariția acestui. Suur tänu, proua esimees. Kõigepealt tahaksin öelda, et tervitan seda raportit, see oli absoluutselt vajalik ja on viimane aeg rääkida ka äh, arengust äh, ühtekuuluvuspoliitika raames. majanduskasvu äh, on võimalik saavutada kas läbi turu laiendamise või teadusuuringute innovatsiooni teadus- ja arendustegevuse. enam ei ole võimalik rääkida siin turu laienemisest, Euroopa Liidu turgudel on selleks võimalusi vähe ja seepärast teadus- ja arendustegevus ning innovatsioon peaksidki olema tee, mille valime eh, tulevikuks selleks, et eh, stimuleerida ka majanduskasvu Euroopa Liidus. just nimelt tuleb seepärast see mõõde lisada ka ühtekuuluvuspoliitikale, arvestades regioonide vahelise ebavõrdsusega uus on aga see, et mõningad valitsused ei ole kuigi teadlikud sellest, milliseid konkreetseid samme peaksid nad astuma selleks, et teadus- ja arendustegevust ja innovatsiooni edendada oma koduriigis, kas läbi ähm, teadlikkuse tõstmise kampaaniate või, või teiste vahendite, kuidas aktiivselt panustada selle eesmärgi saavutamisse. nii et äh, minu küsimus oleks järgmine kas äh, Euroopa Komisjon või Euroopa Parlament peaks midagi tegema selleks, et äh, töötada välja selline Euroopa Liidu raamistik, mis soodustaks VKE-de äh, investeeringuid teadus- ja arendustegevusse. veel üks aspekt, mida ei tohiks unustada innovatsioon tuleb ka selgelt defineerida. hetkel me tegelikult ei tea, kas äh, stardikapitali äh, kulud näiteks äh, langevad siia alla või mitte. definitsiooniga on probleeme, erinevad liikmesriigid tõlgendavad seda erinevalt ja ma arvan, et seega tuleks seda nii Euroopa Komisjonis kui innova-, kui parlamendis ka täpsustada kas soovite vastata? suur tänu, proua esinaine, lugupeetud kolleegid. kõigepealt ma sooviksin tänada kõiki kolleege märkuste eest ja ettepanekute eest. ma äh, saan aru, et äh, mõne, mõningad oma ettepanekud vallate ka muudatusettepaneku vormi, nii et äh, oluline on see, et me jõuaksime tõesti sellise ühise seisukohani, et väga selge regionaalpoliitiline seisukoht ka edasi anda. nüüd paari küsimuse juurde, mis esitati, mul on hea meel, et see VKE-de osa äh, on oluline ka teistele, sellepärast et nad mängivad tõesti regioonides äh, väga suurt rolli ja jätkusuutlikkuse äh, aspekt tuleks siin paremini välja tuua ja me peaksime siin erinevad äh, punktid omavahel siduma, et saavutada parimat. nüüd see kolme protsendi määr. jah, tõepoolest äh, prioriteetide seadmisel me peame ähm, kooskõlastama erinevaid äh, prioriteete, me teame, et see kolme protsendi määr on suhteliselt ambitsioonikas, aga meie eesmärgid peavadki olema ambitsioonikad, et midagi saavutada nii et äh, kui piirkonnad teevad kõik selleks, et selle kolme protsendi ähm, määra lähedale jõuda, siis me oleme juba ähm, head tööd teinud ja see peab, see ju peegeldub ka meile Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegias, aitäh! suur aitäh! Ähm, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme kell kuus õhtul, nii et kõik, kes tahavad muudatusettepanekuid esitada, siis tehke seda enne homme kella kuut edasi Jan Olbricht, liidu aastaarve suhtes kohaldatav finantsmäärus. hääletame täna pärastlõunal ja tahaksin sõna anda Janile selleks, et ta saaks äh, jagada meiega märkusi, mis tal veel on. jah, aitäh, ma tahaksin lihtsalt tutvustada seda, tegemist on ähm, määrusega ja raport äh, määruse kohta töötatakse välja eelarve kontrolli komisjonis. raportöör peab äh, raporti näol töötama välja muudatusettepanekute nimekirja esialgsesse tekstiversiooni või siis komisjoni esialgsesse ettepanekusse. meil on üks ametlik dokument äh, milleks on finants, vabandust, määruse eelnõu, aga hiljem saame me muudetud versiooni ja ka nõukogu seisukohad. mul oli võimalus osaleda selles nii-öelda töörühmas finantsmääruse kohta ja raportööri seisukohad on muutumas. mina tegin oma strateegilise ettepaneku nimelt töötada välja eh, muudatusettepanekute nimekiri, eh, arvestades eh, komisjoni esialgset ettepanekut, kuid samas pidada sidet raportööriga ja paluda tal võtta sisse need muudatusettepanekud, mille kiidab heaks meie komisjon juba tema enda raportisse sest et kui ei, siis hääletatakse muudatusettepanekuid alternatiivsete ettepanekutega raportööri muudatusettepanekutele ja nagu te teate, siis tendents äh, on selline, et äh, minnakse kaasa pigem äh, raportööri muudatusettepanekutega nii et meie komisjoni arvamuses keskendusin muudatusettepanekutes kahele lõikele. esimene neist on seotud aktsepteeritava veamäära mõistega, see on eelarve kontrolli komisjoni, eelarvekomisjoni ja kontrollikoja vahelise pideva kempluse objektiks, kuidas kasutada äh, aktsepteerida, kasutada äh, mõisteid, aktsepteerida vigade esinemise risk, äh, aktsepteerida veamäär ja nii edasi. arutelu eelarve kontrolli komisjonis veel käib, kokkulepet ei ole ja seepärast näiteks nõukogu tegi ettepaneku kasutada muud mõistet ja öeldes, et kõige olulisem on, on aktsepteeritav järgimise tase, kus on aktsepteeritav vigade esinemise risk juba sees. see on äh, tehniline küsimus, definitsioonide küsimus, aga tegelikult on sellel olulised tagajärjed näiteks äh, ühtekuuluvuspoliitika tõhususe äh, hinnangule. kontrollikoja raportis ühtekuuluvuspoliitika kohta on riskitase ja küsimus seisneb selles, et milline risk ähm, on aktsepteeritav ja ähm, mis riskitasemest edasi siis enam aktsepteeritav ei ole. nii et äh, need on need küsimused, millega ma tegelesin siin, kuid ühtlasi ka lõige viiskümmend seitse finantsmäärusest, kus räägitakse haldamisest see on äh, siis lõige viiskümmend kuus. ma tahtsin viidata vastutusele, Euroopa Komisjoni vastutusele, edasi liikmesriikide vastutusele ja siis äh, akrediteeritud asutuse pädevusele, mille siis äh, paneb paika liikmesriik ja edasi akrediteerivad ametiasutused, mida me praegu nimetame tegelikult äh, haldusasutust või haldavateks asutusteks. komisjon, liikmesriigid, akrediteeriv ametiasutus, akrediteeritud ametiasutus, äh, nendevaheline side ja vastutus äh, ning ülesanded, need olid peamised küsimused, mida käsitleda selleks, et meil oleks kasutada äh, tõhus instrument ühtekuuluvuspoliitikas. käimas on arutelu ka äh, kindlustuse või, või deklaratsiooni kohta ja ühelt poolt haldusdeklaratsioon, mille töötab välja akrediteeriv asutus, siis haldusasutus, ja teiselt poolt käib väga poliitiline arutelu Äh, siseriikliku deklaratsiooni üle. siin on suured liikmesriikide vahelised vastuolud ja need on näha ka parlamendis ja sellepärast ma ei tahtnud äh, keskenduda riigi deklaratsioonile, kuigi raportöör ütleb, et siin on tulevikus vaja midagi muuta aga et seda otsust ei ole vaja teha praegu. üks element, millest on minu raportis puudu, on see, et ma ei maininud aktsepteeritavat veamäära. sellise muudatusettepaneku teeb aga raportöör, aga ei teinud komisjon ja nõukogu ka mitte raportöör jääb kahe protsendi juurde veamäära osas. aga minu arvamus on selline, et meie ei saa läheneda samamoodi nagu Kontrollikoda, neil on omad vahendid, väga ranged reeglid ja kui selline veamäär on väga rangelt paika pandud, siis tegelikult ei kajastu siin erinevate meetmete keerulisus, komplekssus, mis ju ühtekuuluvuspoliitikas näha on kui see kaks protsenti on aktsepteeritav veamäär, siis milliseid sanktsioone me kaalume, näiteks kui see on rohkem kui kaks protsenti, kas see tähendab, et eh, sellist ülesannet Euroopa Komisjonile ei anta või kas esitame negatiivse arvamuse, aga anname need ülesanded ikkagi komisjonile, sest et need ülesanded on lihtsalt nii keerulised nii et sellepärast äh, ei kasutamegi ma siin, siin mingisuguseid numbreid ehk kahte protsenti, kahte protsenti ega ka midagi muud. esitati mitmeid muudatusettepanekuid meie komisjonis, mõningad võtsin ilma probleemideta siia sisse, mõningad äh, rääkisid aga struktuurist kuna mina tegin ettepaneku artiklit täiesti ümber struktureerida, siis, siis äh, me vist ei mõistnud päriselt ennast, aga meil on kaks kompromissmuudatusettepanekut ja põhimõtteliselt oleme me sisu osas ühel nõul, kui me täna hääletame selle arvamuse üle, siis raportöör võtab seda ka arvam-, arvesse, kui me selle poolt hääletame siis hääletatakse, muidu hääletatakse selle üle kui regi komisjoni arvamuse üle eelarve kontrolli komisjonis ja selles osas mulle eriti, ma eriti optimistlik ei oleks. nii et kui me jõuame kokkuleppele meie komisjonis, siis saab tema need muudatusettepanekud sisse võtta oma raportisse. kõigepealt äh, variraportöörid Janes Keier sotsiaaldemokraatidest, palun. suur tänu lugupeetud äh, kolleegid, lugupeetud härra Albrecht, kõigepealt sooviksin tänada selle arvamuse projekti koostamise eest. mul on üks terve rida muudatusettepanekuid e esitatud koos härra Olbrichtiga ja mitte seepärast ma ei esitanud neid, et ma kuidagi ähm, seaksin kõhkluse alla härra Olbrichti lähenemisviisi vaid kuna ma olen ka eelarve kontrolli komisjonis äh, äh, sotsiaaldemokraatide poolt äh, koordinaatoriks ning ma soovin ka siin järgida sama suunda, mida ma ka eelarve kontrolli komisjonis esindan. ja seetõttu mul on hea meel, et me oleme saavutanud ka kompromissid ja ma sooviksin viidata paarile punktile ja nende alusel ka selgitada oma seisukohti. üks puudutab seda natukene õnnetut mõistet aktsepteeritav vigade eh, risk. ma sooviksin kinnitada kolleegidele, et euroskeptilises eh, koja osas on see juba tekitanud eh, väga ägedaid arutelusid, sellepärast et nad ütlevad, näete, mm, Euroopa Parlament ei soovigi vigade vastu võidelda, nad on täiesti loobunud. Nad on loobunud äh, võitlemas nende vigade vastu, mis iga-aastaselt eelarvetest välja tulevad. See on vale eelarve regionaalrubriik on tõesti Achilluse kannaks. see on endiselt see valdkond, kus on kõige suurem vigade määr. ja siin siia kogunenud spetsialistid teavad, et vigu teevad siiski liikmesriigid. see on seotud natukene ka eeskirjade keerukusega, aga see on seotud ka sellega ja siin ei ole minu koduriik erandiks, et liikmesriikides äh, ollakse vähem hoolsad Euroopa vahenditega, kui meie seda sooviksime. ja seetõttu me peame rääkima viik-, vigade esinemise riskist. ja seetõttu Euroopa Audiitorite Koda on tähelepanelikumalt vaadanud ka äh, auditi ja kontrollisüsteemi ning loomulikult meil ei ole ju mõtet maksta kümme tuhat eurot auditi eest selleks, et äh, nentida, et vea mahuks on kaks viiskümmend. ja siin on komisjon väga põhjalikke äh, töödokumente koostanud, kus tuleb siis ka välja, kus võib olla see auditite mm, läbiviimise ja selle tulemuse äh, tulu. aga jõutakse erinevate numbriteni. Äh, härra Olbrich rääkis siin kahest protsendist. Äh, Euroopa Audiitorite Kodale lähtub sellest, et inimesed eksivad ja seetõttu me peame aktsepteerima teatavat vigade määra ja seetõttu Euroopa Audiitorite Koda leiab, et kaheprotsendine vigade esinemise määr on aktsepteeritav. see äh, äh, komisjoni välja arvutatud aktsepteeritav vigade määr aga on kõrgem kui kaks protsenti vastavalt äh, valdkonnale aga me ei jõua nende aruteludega kuhugi, sellepärast et audiitorite koda ei kavatse sugugi oma määra äh, kuidagi äh, kõrgemale viia. nii et siin võib tekkida selles äh, arutelus, kus me räägime kahest kriteeriumist, vastuolu ja sellisel juhul võib meile ette heita, et kui me juba räägime aktsepteeritavast vigade esinemise riskist, et siis me juba lepime eh, vigadega. loomulikult ma saan aru, et ei, inimesed teevad vigu, kuid me ei saa neid aktsepteerida, meie soovime eh, niivõrd, kuivõrd see võimalik on, jõuda vigade vaba eh, eelarve kontrollini ja seetõttu me peaksime selgitama aktsepteeritava vigade riski puhul, et siin on tegu tegelikult hoopis teistsuguse mõiste sisuga. see on nüüd üks punkt, millest ma soovisin rääkida. see oli siis äh, punkt, äh, mis on seotud ka minu rolliga eelarve kontrolli komisjonis nüüd teine küsimus, millest ma soovisin rääkida, on seotud äh, riikliku haldusdeklaratsiooniga. see on seotud ka uue eelarvemäärusega, me juba ammu äh, võitleme selle eest, et me saaksime liikmesriikidelt äh, haldusdeklaratsiooni, mis on äh, allkirjastatud võimalikult äh, kõrge poliitilise vastutuskandja poolt ja parimal juhul veel ka riikliku ähm, audiitori poolt. sellega me muudaksime terve rea kontrolle äh, üleliigseks selle deklaratsiooniga kinnitavad liikmesriigid, et nad on Euroopa vahendeid eh, eeskirjadele ja nõuetele vastavalt kasutanud ja nad ja selleks on nad loonud siis ka poliitilise eh, vahendi ja meie võime loobuda komisjonipoolsetest edasistest kontrollidest, nii et see oleks tõesti suureks kergenduseks aga äh, see tähendaks, et mingisugune keskastme ametnik äh, kinnitaks, et jah, meil on kõik korras, vaid äh, siin on tõesti vaja, et poliitiliselt ähm, oluline ametnik, kellel, kellel on ka üht-teist kaotada, kui ta peaks valetama selle mm, haldusdeklaratsiooni allkirjastaks. ja ma leian, et ka proua Kresle äh, vastavad muudatusettepanekud on õiged ja seetõttu ma ka toetasin tema seisukohta, aitäh. kiitoksia, puheenjohtaja. no proua Anne. suur tänu. tahaksin äh, oma fraktsiooni nimel õnnitleda härra Olbrichtit, kes on väga head tööd teinud. me oleme väga rahul teie ettepanekutega. tahtsin esitada kaks küsimust mis äh, meie fraktsiooni puudutavad. kõigepealt akrediteerimise asutus. kuidas muudab see asutus praegust halduskoormust? ma ei usu, et te tahaksite halduskoormust suurendada liikmesriikide jaoks. muudatusettepanekud näitavad, et sellel asutusel äh, oleks väga selge kontrollimisülesanne, sest see suurendaks kontrollide auditeerimist. vähemalt Soomes viiks struktuurifondide kontrollimine lisaauditite ja kontrollideni. ja veel üks küsimus, kuivõrd selles määruses minnakse tõesti süvitsi erinevate poliitiliste sektorite puhul, siis kas see määrus ei või osutuda tulevikus äh, mitte liiga keerukaks? kas keegi teine soovib sõna? kui mitte, siis Jan, võib-olla soovid vastata? suur tänu märkuste eest. tahaksin selgitada üht aspekti ma olen täiesti nõus, et riiklik kindlustus deklaratsioon tuleb alla kirjutada ministeeriumi tasandil, see on selge, kuid küsimus on selles, kas liikmesriigid kiidavad selle deklaratsiooni heaks. mis puudutab aga haldusdeklaratsiooni, siis Need äh, peaksid olema seotud otseselt akrediteeritud asutustega, mida me täna nimetame haldusasutusteks. nii et tahtsin kolleegile, kolleegidele öelda, et me ei lähe roh-, suurema halduskoormuse suunas, sest täna on meil erinevad asutused vaid äh, üks haldusasutus võib olla mitme programmi kohta. muudatus seisneb selles, et kõigepealt on, viivad akrediteeringud täna läbi äh, komisjoni asutused, nii et meie oleme teinud muudatuse, et äh, akrediteering viidaks läbi riiklikul tasandil akrediteerimisasutuse kaasabil. küsimus on selles, kas akrediteeriv asutus saab olla midagi uut, ma ei usu. see saab olla üks olemasolevatest institutsioonidest liikmesriikides, millele antakse ülesanne olla haldusasutus akrediteeritavate asutuste suhtes ja akrediteerivaid asutusi oleks igal liikmesriigis, liikmesriigi kohta üks ja see oleks vastutav akrediteeritavate asutuste üle. ja teiseks, haldusdeklaratsioon, mille valmistavad ette akrediteeritud asutused ja mis on välja pakutud järgmise aasta märtsiks. küsimus on selles, kas me vähendame siin protseduuri pikkust ei, ilmselt ei lühenda, võib-olla see heakskiitmine lüheneb maksimaalselt ühe kuu võrra, kuid heakskiitmist on võimatu teha järgmisel aastal. näiteks kahe tuhande kümnenda aasta kohta peaks seda tegema siis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. ja tegelikult kogu määrus ei lühenda seda protsessi sest äh, meil on iga-aastane raport äh, ja muud elemendid, nii et äh, liikmesriikides sisene lihtsustamine peaks andma akrediteeritavatele ja akrediteerivatele asutustele väga selged ülesanded, kui see, kuid see ei välista riiklikku deklaratsiooni, kuid see on muidugi valitsuse või ministri otsustada, kes sellele alla kirjutab meil on haldusdeklaratsioon akrediteeritud asutuste tasandil ja võimaluse korral ka riiklikul tasandil deklaratsioon, kuid see sõltub. suur tänu, kui rohkem kommentaare ei ole, siis tuletan teile meelde, et täna pärastlõunal hääletame selle raporti üle ja seega tahaksin ka koosoleku lõpetada ning palun koordinaatoritel siia jääda. kõikidel teistel kolleegidel palun saalist lahkuda nii kiiresti kui võimalik, nii et me saaksime koosolekuga alustada, sest me oleme juba kõvasti üle aja läinud.